Colleagues, I'm going to make a start. We have a pack. head kolleegid, alustame, päevakava on väga tihe ja suur tänu veel kord teile kõigile, kes te olete õigeaegselt kohale jõudnud ja ma tahaksin alustada ka siis õigeaegselt. alustame päevakava vastuvõtmisest nüüd äh, head kolleegid, äh, päevakord. Äh, meil on Austria siseminister, kes on ette kandmas Austria ümberasustamise algatust ja see on neljapäeval, neljandal kell kolm pärastlõunal. samuti resolutsiooni ettepanek, mis puudutab Vahemere ning äh, täie, kõikehõlmavat Euroopa Liidu lähenemist äh, rändele on äh, edasi lükatud ja me arutame seda üheksateist, üheteistkümnendal detsembril. kaheksateistkümnes päevakorrapunkt kuulub arutamisele kümme kolmkümmend kuni üksteist kolmkümmend ja päevakorrapunkt seitseteist pärast seda üksteist kolmkümmend kuni kaksteist kolmkümmend. ja kui ei ole vastuväiteid, siis päevakord on sellisel korra puhul ka muudetud ja vastu võetud. edasi juhataja teadaannet osas teine aspekt. kas teil, kolleeg, on äh, kodukorraline küsimus? olge hea. ja suur tänu, juhataja. ma tahaksin äh, puudutada seda, et äh, neljandal septembril Euroopa Parlamendi põhiõiguste ette, ettepaneku tegin Kreeka kohta ning nüüd ma olen aru saanud, et koordinaat-, koordinaatorid on otsustanud seda mitte päevakorda kaasata ja ma tahaksin küsida, kas nii jääbki, sellepärast et ma juba saja kolmekümne kolmanda äh, kodukorra artikli järgi õigeaegselt selle esitasin ning äh, meie komisjonis, äh, mis just inimõigustega tegeleb, peaksime rääkima sellest, et kaheksa Äh, saadikud äh, on äh, Kreekas vangistatud ja ma ei ole nõus sellega, et see päevakorrapunkt lihtsalt jäetakse märkamata. nii et mis on praegu asjade praegune seis? Okay, thank you for that, Mr. suur tänu. see oli koordinaatorite päevakorras ka see küsimus, aga fraktsioon sellele kuidagi ei reageerinud nii et me saame selle uuesti esitada ja arutada, aga koordinaatorite päevakorras see oli ja fraktsioonid sellele siis vastu kuidagi ei kajanud. veel küsimus? ei näe teie nime, ütleb härra juhataja. olge hea. Harald Vilimski aus Österreich. Harald Vilimski Austriast härra juhataja, mina ei taha sellist asja äh,, sellega nõustuda. küsimus on, kuidas kodukorraliste küsimustega ringi käiakse Euroopa Parlamendis. see on laiendatud küsimus sellest, kuidas demokraatiasse suhtutakse ning küsimus on sellest, kas parlamendi materjale arutatakse või mitte. koordinaatorite äh, kohtumisel on ju eesmärk äh, komisjoni istung ette valmistada ja mitte ei arutada seal, millised Äh, ettepanekud vaiba alla lükatakse ja millised mitte. me peaksime siin kojas äh, lähtuma sellest, et need ettepanekud, kes on, mis on tehtud äh, minu poolt ja teiste poolt, näiteks džihadistide kohta, kui need lihtsalt peidetakse kusagile ära ilma seda kodukorraliselt korralikult arutamata, siis kindlasti ma ei taha selle, äh, seda aktsepteerida ning tulevikus on vaja kindlasti seda korra, kodukorra kohaselt äh, demokraatlikult äh, arutama jah, te peate tegelikult seda aktsepteerima, sellepärast et koordinaatorite päevakorras oli see punkt ka. fraktsioonid sellele kuidagi ei reageerinud. see pannakse uuesti koordinaatorite päevakorda kirja ja siis äh, tegeleme sellega edasi. Äh, läheme nüüd edasi. head kolleegid, äh, siis tõlge osas taani, läti ja horvaatikeelne tõlge ei ole tänase koosoleku jooksul olemas edasi koordinaatorite soovituste äh, osas äh, vastavalt äh, kodukorralise reeglile kakssada viis Jan Anbrecht Roheliste hulgast on raportööriks nimetatud omaalgatusliku raporti osas Inta komisjon, soovitused Euroopa Komisjonile, mis puudutavad läbirääkimisi Atlandi-ülese Äh, kaubanduse investeerimispartnerluse osas. Jeren Lennars Rahvaparteist on äh, nimetatud raportööriks äh, ITRE raportile, mis puudutab Euroopa avaliku halduse ettevõtete ja kodanike lahenduste loomiseks, ISA kaks. edasi jõuame päevakorrapunkti kolm juurde pettusevastane võitlus äh, Euroopa Liidu finantshuvide osas äh, kriminaalõiguse alusel. head kolleegid, äh, siin on aset leidnud kolmas triloog, kahekümne kuuendal novembril leidis see aset, libe raportöör Juan Fernando annab meile asjade tänasest seisust ülevaate ja sellest, kuidas siis triloog läks. suur tänu, Claude, ja tõepoolest lihtsalt annan äh, lühidalt äh, teile ülevaate sellest, kuidas kolmepoolsed läbirääkimised eelmine kord äh, läksid. eelmisel nädalal toimus see siis Strasbourgis ning eelnevalt olen juba öelnud, et Itaalia eesistuja on töötanud väga tõhusalt ning olnud pühendunud sellele, et väga oluliselt selle dokumendiga edasi liikuda eelmisel nädalal sai päris selgeks see, et arusaamine nõukogu ja parlamendi vahel väga oluliste küsimuste lahendamiseks on saavutatav, kompromiss on seega saavutatav peatselt. siin on jutt Äh, ametnikest, äh, sealhulgas äh, rahvusparlamentide esindajatest ja Euroopa Parlamentide saadik, Euroopa Parlamendi saadikust. see on direktiivis juba kirjas, eelmises direktiivis, mis siis üheksakümne viiendal aastal vastu võeti. mis puudutab kriteeriumit, mille järgi pannakse paika õiguse rikkumised ning vanglakaristuse pikkused, erinevate kuritegude puhul. Need läbirääkimised endiselt äh, toimuvad äh, ning äh, lävendite küsimus on ka olnud meie jaoks väga oluline. see on komisjoni ettepaneku tuum. sealhulgas räägitakse finantskahjust, mis tehakse Euroopa Liidu eelarvele ning selle kahju ulatus peaks Ehm, siis eh, ette nägema erinevad vanglakaristused eh, siin maksimaalselt viis aastat, eh, see on lävend siin. aga nõukogu teeb kõik endast võimalikku, et seda lävendit äh, Äh, lahjendada ning äh, lükkab selle pigem rahvusparlamentide ja liikmesriikide kriminaalkoodeksi äh, sätete alla. siin käibemaksu küsimust ei arutatud veel tri-, triloogil, aga see on väga oluline aspekt. meie nõuame seda, et Euroopa Liidu eelarvestamiseks on käibemaksu aspekt väga oluline Itaalia eesistuja plaanib äh, selle teema äh, esitada ministrite nõukogul, mis leiab aset äh, homme, selleks, et jõuda lõpule just Itaalia eesistuja tööga, kui nemad ei saavuta lahendust, nagu nimeline e-lahendust, mis oleks ka meie jaoks äh, vastuvõetav, siis me anname selle sõna, äh, selle töö edasi järgnevale eesistujale, kes on siis Läti eesistuja aga endiselt on nõukogu tasemel võimalus äh, rahandusministrite tahan-, tasandil äh, seda informatsiooni jagada ja mõelda selle peale, kas käibemaks äh, aspekt jääb alles või mitte. me loodame, et liikmesriigid näitavad üles paindlikkust selleks, et direktiivi osas kokkuleppele jõuda ja nii, et läbirääkimised saaksid viljakalt jätkuda järgneval täiskogul äh, Strasbourgil on, Strasbourgis on meil siis äh, ka siin äh, manööverdamisruumi või siis järgmisel poolaastal Läti eesistumise ajal seda edasi arutame. aitäh! suur tänu! nüüd ma avaksin diskussiooni, suur tänu selle raporti eest, aga edasi rahapesutriloog, Judith, palun ülevaadet selle kohta jah, triloog oli eelmisel nädalal äh, Strasbourgis ja järgmine toimub äh, kahe nädala pärast jällegi Strasbourgis. Äh, tegemist on dokumendiga, mida me läbi räägime koos EKONi komisjoniga, nii et kaks raportööri on alati kohal. oluline aspekt on siin see, et parlament tahab ühesaavate omanike avalikku registrit, nii et oleks võimalik seda äh, läbipaistvamalt äh, vaadata, mitte ainult äh, rahapesu ja terrorismi rahastamise osas, vaid ka maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste osas. vahepeal aga ilmus meedias ju luksliikide skandaal ja seetõttu on meie jaoks olulisemad ka need küsimused, mis puudutavad maksustamist ja eelmise triloogi jooksul oligi nõukogu ettepanek keskregistri formi, formaalse poole osas äh, tehtud, aga parlament selle ei aktsepteerinud, sellepärast et see äh, oli väga piiratud avaliku ligipääsuga ja komisjon äh, lubas ümber sõnastada need ettepanekud mitteametlikku dokumenti oleme me näinud, aga variraportööridega ei ole me seda veel arutanud, ma ei ole kindel, kas järgmise triloogi äh, teemaks see saab. eile avalikustati äh, rahandusministrite kiri Itaaliast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt ning äh, tsiteerin seda kirja lisaks on meil võimalus selles valdkonnas edasi liikuda, see tähendab siis äh, maksudes kõrvalehoidmise küsimus. näiteks Euroopa Liit võiks palju ära teha erinevate äh, mitte läbipaistvate ettevõtete ja organisatsioonide osas äh, selleks, et ellu kutsudes avalikke registreid nii, et ettevõtete omanikud oleksid avalikud. siin ei öelda küll, et loome avaliku registri, aga öeldakse, et avalik register oleks maksudest kõrvalehoidmise takistusena väga hea võimalus. siiamaani nõukogu ütleb, et meil ei või olla avalikku registrit selleks, et maksudest kõrvalehoidmise teemaga tegeleda, sellepärast et see ei ole Äh, õiguslikus aluses äh, meie pädevuses, aga samas kui Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa rahandusministrid väidavad, et äh, see võiks nii olla, siis see muudab selle debati suunda väga oluliselt ja ma püüan selle nõukogule ja komisjonile ka selle sõnumiga edasi anda, aitäh. Thanks, Judith uh.... suur tänu, Judith. suur tänu selle ülevaate eest ja lähemegi siis nüüd edasi järgmise päevakorrapunktini kas Roosi Pindi ja kolleegid on saalis? Nad on teel. no teel siia või? küsib härra esimees. ma ei hakka siin rääkima itaallastest ja, ja kellast kinnipidamisest, ma loodan, et ma ei vihjanud sellele, aga kas on mingisuguseid vihjeid selle kohta, millal see võiks kõik toimuda? no hea küll, anna, täida siis aeg ära. jah, ma tahtsin vastata sellele, mida Judit ütles. väga paljud pangandussektoris äh, tegutsevad äh, ei ole vastu äh, sellele, et oleks selline register tegelikust kasusaajast, eriti Saksamaa pangad ja seega on natukene kummalik, et mõned valitsused, sealhulgas ka siis Saksa valitsus, oli sellele vastu. nii nagu Judith ütles, äh, rahandusminister on allkirjastanud selle kirja, mis eile avalikustati, nii et ma tõesti arvan, et parlament peaks jääma meie raportis olnud seisukohtade juurde ja mida härra Kaarins ja teised on ka triloogidel äh, koos Juditiga kaitsnud. suur tänu, väga ilusti täitsid selle augu ära aga nüüd äh, siis annan hetke hingetõmbamispausiks ka meie külalisele ja tutvustan teda enne. kallid kolleegid, nüüd järgneb siis väga oluline mm, teema, nimelt uurimiskomisjon maffia ja muude kuritegelike organisatsioonide tegutsemisega seotud küsimustes, see on siis uurimiskomisjon Itaalia parlamendis ja ma tervitan siin seda uurimis, selle uurimiskomisjoni esimeest Roosi Pindit ja kõiki selle uurimiskomisjoni liikmeid, kes on täna meie koosolekuga liitunud, tere tulemast! nii et järgneb no nüüd äh, siis arvamuste vahetus Itaalia parlamendi uurimiskomisjoni liikmetega ja nagu te kõik teate, meie komisjonis oli eelmise mandaadi ajal ka organiseeritud kuritegevuse, rahapesu ja korruptsiooni allkomisjon, Krimm komisjon nii nimetatud, milles osalesid ka väga paljud äh, meie kodanikuvabaduste komisjoni liikmed, see töö sai, nagu te teate, aasta tagasi ümber ja me olime samuti äh, kimbus paljude nende küsimustega, äh, millega tegeleb ka Itaalia parlamendi vastavasisuline uurimis, uurimiskomisjon, nii et äh, meie komisjonide vahel see töö oli tõesti, jooksis paralleelselt. eelmisel aastal võeti vastu uued ähm, konfiskeerimisreeglid ja Euroopa uurimismäärus ja praegu tegeleme siis väga paljude selliste küsimustega, mis puudutavad rahapesu Euroopa prokuratuuri loomist, Eurojust ja Europoli ja nii edasi. ja lisaks sellele on ka meie Äh, uus ühtne julgeolekustrateegia arutelul ja seega arutelud on väga intensiivsed olnud ja, ja just õige hetk ära kuulata teid, äh, teadmaks seda, mida teie olete teinud oma parlamendis, nii et ilma pikemalt äh, seletamata annaksingi sõna üle teile ja võib-olla saavad sõna ka teie kolleegid paariks märkuseks. ma tean, et Te tunnete väga hästi meie Itaalia kolleege, aga muidugi ka teisi kolleege ja, ja kolleegid teavad seda, mida teete teie, aga kõigepealt siis sõna teile ja pärast seda saavad sõna meie komisjoni liikmed ähm, aruteluks, nii et proua Pindi, sõna on teil. suur tänu, härra esimees esimees, kallid kolleegid kõigepealt äh, ma tahaksin tänada teid kõiki ähm, selle võimaluse eest äh, täna osaleda teie äh, koosolekul, et Itaalia parlamendi maffia ja muude kuritegelike organisatsioonide tegevust uuriva uurimiskomisjoni liikmed said Brüsselisse tulla ja anda ülevaate siis organiseeritud kuritegevuse kohta Euroopas. meie võtsime selle raporti vastu Äh, oma parlamendis ja see on ka leidnud tunnustust siin parlamendis. Äh, Itaalia Vabariigi senat on samuti seda raportit ühehäälselt toetanud ning äh, parlamendi alamkojas on täna siis lõplik hääletus, kus loodetavasti see läheb ka ühehäälselt läbi. ja sellel põhjusel tunnen ma natuke teatavat liigutust äh, siin teie ees, äh, nimelt äh, ma olen ise olnud aastaid tagasi parlamendi liige ja see oli minu esimene kogemus parlamentaarses poliitikas, see oli väga huvitav ja, ja väga õpetlik periood ja täna siin istudes, äh, nähes järjest kasvavat äh, ühendust ähm, ja tekitab see minus äh, suure rahuldustunde. nüüd Itaalia parlamendi uurimiskomisjon, mis tegeleb siis maffia ja muude kuritegelike organisatsioonide tegevuse uurimisega, mille juhtimise au mulle kuulus, loodi oktoobris aastal üheksakümmend seitse ning äh, aasta tagasi umbes äh, lõpetasime siis oma töö ja iga mandaadi ajal uuendatakse seda äh, komisjoni ja parlamendi see on siis viisteist aastat juba töötanud see uurimiskomisjon me võime täpselt samamoodi nagu kohtuinstantsid käivitada uurimismenetlusi see on nii ette nähtud meie põhiseaduses ja ma tahaksin välja tuua veel ka selle, et Itaalia on organiseeritud kuritegevuse osas äh, kujunenud, äh, me oleme väga palju õppinud sellest ja meie tegevus äh, on loomulikult äh, põhjustatud sellest, et, äh, et Itaalia on olnud maffiaküüsis väga kaua, me oleme samas äh, ilmselt ka üks kõige maffiavastasemaid riike ning me kavatseme võidelda sellise kuritegevuse vastu, teades samas, et sellel kuritegevuse liigil ei ole piire ja seega me peame võitlema samuti relvadega, millel ei ole piire. me teeme oma tööd austades äh, meie riigi põhiseadust ja Euroopa põhiõiguste hartat. me uuendame pidevalt äh, oma seadusandlike vahendite mm, ampluaad selleks, et võidelda nii äh, tõhusalt selle vastu kui võimalik. me oleme aastakümneid oma tööd teinud äh, ja nüüd tänud äh, sellele mm, ole, oleme me pidevalt äh, hoidnud pilgu peal seadusandluse arengul ning oleme üritanud kogu aeg uuendada välja pakutud meetmeid see seadusandlus ähm, mis on ka Euroopas tulnud vastuvõtmisele, sai tegelikult meie uurimiskomisjonist omal ajal alguse. Piola Torem, kes Palermos äh, maffiarünnakus tuhande üheksasaja kaheksakümne teisel aastal hukkus äh,, tema mõtted on need, äh, mida me kanname edasi ja, ja millest me leiame inspiratsiooni meie komis- meie komisjon praeguses vormis äh, sai tööle siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses ning äh, meie tegevuse keskmes on siis maffia rahvusvaheline mõõde ning äh, sealt jõudsime megi siis oma uuringuni mis puudutas organiseeritud kuritegevuse võimu rahvusvahelisel tasandil meie komisjonil on ähm, siis ka juurdleva ähm, organi äh, roll ja pädevus, et uurida seda, et kas äh, vastu võetud meetmeid ka rakendatakse tõhusalt ähm, vastavates ametiasutustes. lisaks sellele on meil muidugi ka seadusandlik äh, roll ja meil on õigus kinnitada, vabandust, heaks kiita rahvusvahelisi lepinguid me oleme üritanud äh, soodustada õigusalast koostööd ka Euroopa tasandil selleks, et maffia vastu võidelda ja oleme toetanud vastavasisuliste kokkulepete vastuvõtmist rahvusvahelises, rahvusvahelisel areenil. me üritame võidelda äh, organiseeritud kuritegevuse negatiivsete äh, mõjudega majandussektoris, sotsiaalsektoris, aga ka meie tootmissektoris ning äh, oleme keskendunud lepingute rikkumistele, sellele, et kuidas hoida alal äh, vaba turumajandust ja oleme vaadanud siis sellele kõigele läbi organiseeritud kuritegevuse mõjude prisma. kolleeg Tarabini, äh, kes liitub meiega üsna pea, oli Eh, meie erikomisjoni eh, liig-, eh, esimees, nemad pidid koostama raporti siis eesistumise aja jaoks eraldi. me tegime väga palju, viisime läbi väga palju uuringuid sellel teemal ning kogusime palju infot selleks, et praeguseid poliitikaid äh, võrrelda Itaalias ja, ja mujal. maffia äh, ei äh, tegutse täna ainult niinimetatud traditsioonilistes kuritöövaldkondades, nagu seda on äh, näiteks äh, narkokaubandus, vaid äh, on laienenud ka rahapesu valdkondades ähm, inimkaubandus, prostitutsioon ja paljud teised taolised tegevused see uuring kinnitas meie arvamust, et, et maffia problemaatika ei ole sugugi mitte ainult Itaalia piiridega piiritletav ja ei saa jätta selle probleemi vastu võitlemist ainult ühe riigi kätesse. rohkem kui teistes sektorites arvame meie, et just nimelt organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse vallas peaks ähm, juurutama tõelise Euroopa õigluse ühisala ja selles võrgustikus tuleb luua Euroopa tasandil maffiavastase võitluse rühm. nii nagu äh, ütleme me meie oma komisjoni dokumendis äh, ja mida on kinnitanud ka väga paljud teised. meie arvame, et organiseeritud kuritegevus mõjutab äh, majandustegevust äh, ja seab ohtu äh, majanduskasvu meie mandril. maffia mõju on nii suur, et äh, meie tulevik on sattunud ohtu. Euroopa ise lisaks sellele kõikides erinevates vormides on äh, samuti andnud hinnangu sellele, et, ähm, et organiseeritud kuritegevusel järjest kasvab mõju äh, rahvusvahelisel tasandil. tuleb läbi viia loomulikult varimajanduse osas veel lisauuringuid, e, eriti selles osas, et mis mõju sellel tegelikult on SKP-le. tõsiasi on, et e, organiseeritud kuritegevuse kuriteod äh, ulatuvad äh, kolme koma seitsme protsendini äh, meie SKP-st ja see läheb äh, maksma iga aasta Euroopa Liidul umbes sada kakskümmend miljardit eurot ehk üks protsent Euroopa Liidu SKP-s. me ei ole nõus sellega, et me peaksime lubama sellist olukorda, et me peaksime arvestama ebaseadusliku majandustegevusega meie SKP Äh, arvestamisel. ma arvan, et äh, me peaksime tõhustama võitlust, loomulikult äh, organiseeritud kuritegevuse vastu selleks, et oleks läbipaistev meie majandus. see negatiivne väärtus nii-öelda, mis ringleb meie majandustes, on juba liiga suuremahuline. ja me tahame sellist majandust, mis teenib Euroopa Liitu ja kõiki meie mandri kodanikke seega me peame välja arendama äh, Euroopas maffiavastase kultuuri ja ka teadlikkust tõstma selles osas ja et mitte seda, sellele rõhuma ainult nendest piirkondadest, kus organiseeritud kuritegevus pärineb, vaid kuhu ta on ka levinud, äh, sellepärast et organiseeritud kuritegevus, nagu ma ütlesin, ei piira oma tegevust Itaalia piiridega ja maffiat äh, ja maffia ei ole täna enam need ähm, vana, vanad tuntud kuritegelikud organisatsioonid, mis on kõigile teada. Rooma maffiavastane prokuratuur on samuti astunud väga konkreetseid samme ning äh, neil on õnnestunud Äh, artikkel nelisada kuusteist b all esitada suudis, süüdistusi inimestele see see artikkel puudutab siis äh, kuuluvust äh, organiseeritud kuritegelikesse organisatsioonidesse sellised organisatsioonid peaasjalikult tegelevad hirmutamispoliitikaga üritavad leida kohta meie poliitilistes struktuurides, eriti meie pealinnas. maffia ei tunne piire, ainu-, ainsad piirid on äh, need, milles jäävad nendele nende meetodid. Nad üritavad mõjutada üksikisiku tasandil meie elu, aga terveid ühiskondi ja me tahaksime nõuda, et Euroopa ei teeks äh, neid vigu, mida on teinud meie riigi teatud piirkonnad, kui nad Äh, justkui tolereerisid maffia äh, kohalolekut, näiteks Milano kus äh, varem on arvatud, et see on ainult Sitsiilia ja, ja, ja, ja Lõuna-Itaalia probleem, kuid aastaid hiljem oli selge, et maffia oli jõudnud juba kõikidesse suurtesse linnadesse ja mõjutas seal väga-väga edukalt kohalikke valimisi näiteks ja loomulikult õnnestus ka majandusarengut. maffia ei tunne piire ja seega võitlus selle vastu ei tohiks ka tunda piire. me peame ennast relvastama vahenditega, mis äh, suudavad äh, selle tõve vastu astuda. tegemist on kurja sügavalt juurdunud jõuga, mis on juurdunud mitte ainult Itaalias, vaid kanda kinnitanud ülejäänud Euroopaski. nii et meie komisjon selles siinsamas parlamendis oli samuti Krimm komisjon tegutsev lõpetas oma töö aasta tagasi ja võttis vastu resolutsiooni, mida toetas terve parlament, kus anti samuti analüüs äh, maffia kohta Euroopas ja me oleme selle analüüsiga täiesti nõus ja on, tehakse seal konkreetseid ettepanekuid, kuidas maffiaga võidelda ja me loodame, et terve Euroopa Liit äh, võtab sellelt algatust kuulda ja ja tuleb sellega kaasa. ma tahaksin välja tuua ka selle, et äh, see, et äh, me oleme selle tööga pihta hakanud, on aidanud meie riigis natukene ka äh, Ehm, paremini mõista seda, et äh, meil on oma kohustus kanda. me oleme varem äh, lubamatult kaua viivitanud teatud direktiivide ülevõtmise ja jõustamisega. nüüdseks oleme me kiirendanud sammu ja äh, näiteks direktiiv seitsesada kaheksakümmend kolm aastast kaks tuhat kuus on vastuvõtmisel, see puudutab siis konfiskeerimist, õigust ja reegleid kriminaalasjades Euroopa Liidus, lisaks sellele on meil nüüd sellel aastal vastu võetud direktiiv heaks kiidetud, see puudutab siis äh, kuriteo äh, karistusregistri aluseid menetlusi karistusõiguse, vabandust, alaseid menetlusi ning oleme alustanud ka eh, terve rea teiste seadusandlike aktide ülevõtmisprotsessi. meie arvame, et eh, meie komisjoni ja parlamendi eh, poolt tehtud töö võiks panna mõtlema terve Euroopa Liidu äh, ja äh, me võime, me tahaksime paluda tervel Euroopal kanda oma vastutust ja võtta sama, sarnaseid meetmeid vastu. ma tahaksin tänada äh, esimeest mulle sõna andmast, härra esimees tõi juba välja mõned väga olulised aspektid, millega tegutseb ka, ka Euroopa Parlament ja me loodame, et äh, justiits- ja siseasjade nõukogu, mis paari päeva pärast aset leiab, võtab ka vastu mõned otsused ja loodetavasti viimane nõukogu kohtumine äh, Itaalia eesistumise ajal äh, keskendub ka maffiavastasele võitlusele. meie oleme oma raportis teinud mõningad ettepanekud, me tahaksime väga kiiresti äh, minna edasi Euroopa prokuratuuri loomisega. me loodame, et Euroopa prokuratuuri ametkonnast saab üsna pea tõeline Euroopa maffiavastane prokuratuur, mis mängib keskset rolli äh, Äh, justiitssüsteemide ühtlustamisel ja, ja, ja viib äh, läbi analüüsi maffia äh, tegutsemise kohta Euroopa Liidus. ja me tahaksime vastu uue direktiivi ka konfiskeerimise osas ning ümber sõna, seda samas vaimus kui sellel aastal vastu võetud raamdirektiiv. arvestades meie riigi kogemusi, on see suur samm edasi ennetavad meetmed on Itaalias äh, oluliselt vilja kandnud ja loodetavasti saab äh, seda konfiskeerimissüsteemi kasutada ka ilma süüdimõistmiseta. Need, kes on oma eludega maksnud, äh, eriti Palermo prokurörid ja Sitsiilia kohtunikud, Nende pärast me teeme seda tööd. meie liikmete seas on ka proua Genici, Falcone ja Porcellini juhtumid on äh, kõik meile näidanud seda, et maffia äh, eesmärgiks on raha järgi liikuda ja kõige rohkem kardavad nad just äh, neid, kes neilt raha ära võtavad ja kõige hirmutavamad on nende jaoks sammud, mis panevad äh, Äh, piiri nende rahade liikumisele. see seab ohtu maffia nii-öelda heaolusüsteemi ja meie komisjonina oleme esitanud ka süvitsi mineva analüüsi parlamendi ees, Itaalia parlamendi ees oma tegevusest. paar aastat uurimistegevust on näidanud seda, et äh, väga palju on võimalik saavutada just nimelt läbi maffia varade konfiskeerimise väiksemad on olnud tulemused äh, nende varade tagastamisel ühiskondade, kogukonnale. ega eesmärgiks ei ole mitte ainult konfiskeerida maffiavara, vaid äh, see anda tagasi kogukondadele, kust see on võetud. tegemist on varaga, mis on ebaõiglaselt äh, õi, ausatelt kodanikelt ära võetud ja eesmärgiks on ju see vara suunata tagasi kogukondadesse, et oleks võimalik luua töökohti toetada majandust ja, ja et me saaks üle sellest ebavõrdsusest, mille maffia on meie riigis tekitanud. meie oleme teinud ka ettepaneku Euroopa Komisjonile, et nad astuksid äh, samme seadusandliku eelnõu koostamiseks, kus defineeritakse ära organiseeritud kuritegevus kui selline, et see mõiste oleks täpselt määratletud, et organiseeritud kuritegevuse all siis maffiataolised organisatsioonid võiksid kohtu alla minna kõikides meie liikmesriikides. me toome välja ka teatud äh, näited teatud äh, uurimistest, mis on Roomas läbi viidud mis on siis näiteks selle kohta, et millised tegevused on maffialaadsed tegevused. me ei saa ainult äh, jääda lootma siin üksikutele äh, teada-tuntud näidetele, vaid peame rääkima ka teistest taktikatest, mida need organisatsioonid kasutavad, mitte ainult nendest kõige tuntumatest. ja me tahaksime siis, et Euroopa Komisjon esitaks enne, kui äh, nad teevad teate rahapesu direktiivi kohta, teeksin nad ettepaneku ülevaate tegemiseks kriminaalõiguse kohta, mis puudutab siis rahapesu konkreetselt kõikides liikmesriikides me esitame selle ettepaneku väga tagasihoidlikult, me loodame, et kõik Euroopa riigid äh, meiega liituksid, sellepärast et maffia praegune võim on nii suur, et nad suudavad äh, paralleelselt tegutseda nii legaalses majanduses kui ka illegaalses majanduses, nad kasutavad vägivalda ja investeerivad siis legaalselt äh, need illegaalselt saadud tulud ja rahapesu on peamine vahend, mida nad äh, täna kasutavad äh, selleks, et äh, see ebaseaduslik maailm ühendada seadusliku maailmaga. ja lisaks sellele on meil veel ettepanek, et ähm, väga paljud probleemid, mis on soetud digitaalse Eh, jälitustegevusega Euroopa tasandil ja pealtkuulamise vahendid tuleb edasi arendada, sest et eh, ainult niimoodi suudame me võime, võidelda tõhusalt organiseeritud kuritegevuse ja maffia vastu ja me oleme teinud ettepaneku, et võetaks vastu harmoneeritud või, või sarnaseid meetmeid äh, ennetustegevuses, et äh, oleks võimalik äh, ennetada siis seda, et maffia imbub nendesse majandussektoritesse, mis on kõige rohkem nende jaoks atraktiivsed. näiteks äh, hasartmängud, videopokker ja äh, kihlveokontorid, mis on online'is, et me võtaksime need sektorid äh, sihikule ning lisaks sellele äh, kogu hasartmängude sektor tuleks üle vaadata, Euroopa tasandil peaks olema harmoneeritud lähenemine selles osas, millised on ettevõtete, trustide, sihtasutuste roll. kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu selles küsimuses küll raamotsus, kuid äh, väga paljud liikmesriigid ei ole äh, selle, seda kandnud üle normatiivselt äh, veel, mis tähendab seda, et uurimistegevus ei ole nii tõhus, kui see võiks olla ja järjest raskem on äh, konfiskeerida organiseeritud kuritegev, ähm, kuritegelikelt organisatsioonidelt nende vara. ja rohkem tuleks ära teha selleks, et praegu juba kasutusel olevaid vahendeid paremini ära kasutada. näiteks narkokaubanduse vaheline, vastane võitlus rahvusvahelisel tasandil ja ja õppust võiks võtta ka Itaalia politsei poolt välja pakutud äh, lahendustest selleks, et kujuneks vastu tõeline, kujuneks välja tõeline anti- äh,, <laughs> maffiavastane võrgustik. nii palju siis meie ettepanekutest ja äh, me olime huvitatud just sellest, et teie komisjon on esimene, kes seda raportit näeb ja me esitame teile ka oma palve, et Euroopa Parlament veel selle äh, mandaadi jooksul äh, looks eraldi komisjoni, mis keskenduks just nimelt organiseeritud kuritegevuse või maffia tüüpi tegevuse vastasele võitlusele või vähemalt peaks olema mingisugune meede, mis keskendub ainult sellele teemale. suur tänu, et andsite mulle võimaluse pöörduda teie poole ja suur tänu, et te mind ka nii kannatlikult kuulasite võib-olla ma kuritarvitasin natukene teie aega, vabandan, aga tahtsin anda nii detailse ülevaate meie tööst kui võimalik. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, kallid kolleegid. suur tänu teile selle sugugi ei läinud nii väga palju aega oleme oma päevakorrast üsnagi palju pühendanud sellele teemale. tean, et äh, oleksid võinud veel detailsemalt rääkida, kuid soovisin anda sõna ka kolleegidele. tean, et äh, ka neil on huvitavat öelda mainisid, et olid äh, üheksa, kaheksakümne üheksandast üheksakümne neljanda aastani olid parlamendisaadik. sa ilmselt, te ilmselt panite tähele, et Lissaboni järgselt, äh, kui palju õigusloomelist äh, akti me vastu võtame äh, selles kojas, poliitilisi erinevusi, meelsusi meil kolleegide vahel on. ja nagu te teate, me teeme edusamme ka selles valdkonnas Ehm, kuigi poliitilisi erimeelsusi on, näiteks Claudio Fava on olnud Krimmi komisjoni eh, aktiivne liige, eh, väga pühendunud sellele teemale ja see on seotud ka sellega, millega teie tegelete ning see, millega te tegelete, see ei ole lihtsalt eh, praktiline küsimus, vaid see on ka moraalne küsimus ning see ei ole lihtsalt praktiline õigusloomeline äh, Eh, tegevus, vaid see on seotud, sellel on ka suured eh, ühiskondlikud tagajärjed. ja annan nüüd sõna kolleegidele, väga eh, palju on asjast huvitatud kolleege siin ruumis ja eksperte ja paljud kolleegid on selle teema osas vägagi kogenud. nii et anname sõna mõnedele kolleegidele, kes, kellest mõned on Krimmi komisjoni liikmed Timothy Kirkhope on ECR fraktsioonist. Timothy, teil on sõna. suur tänu, esimees. sooviksin öelda, et see oli äärmiselt huvitav ähm, ettekanne, kuigi ta eelkõige tegeleb küsimustega, mis puudutavad ühte liikmesriiki, on selle siiski tohutu tähtsus äh, tohutu mõju sellele, kuidas teised liikmesriigid äh, käsitlevad äh, suuremaid äh, probleeme kuritegelike organisatsioonide ja terroristide poolt. mina olin Krimmi komisjoni liige ning mul on, enne olin ma õigusvaldkonnas tegev, nagu ilmselt mõned kolleegid teavad. sooviksin tõstatada mõningaid küsimusi, mis on ülekantavad meile kõigile üle terve Euroopa sooviksin alustada eh, koostöötasanditest rääkides, eh, rõhutades seda, mida see ettekanne mainis, peame tulema ühiste uurimismeeskondade juurde eh, tagasi, see huvitab mind eriti, sest minu raport oli see, mis need mees, sellised meeskonnad paika pani kõigepealt ning juba mõnda aega olen olnud murelik, sest kuigi äh, sõnad on seal ilusad, kavatsused samuti. ning äh, oluline on ju see, et me teeksime ühiseid äh, jõupingutusi, mida iganes äh, maffia teeb Itaalias, äh, see mõjutab organiseeritud kuritegevust ka teistes riikides. ma väga loodan, et raport ja edasised arutelud parlamendis toovad endale, endaga kaasa äh, rohkem tööd selle algatuse osas. siis tahaksin rääkida äh, millestki, mida minu meelest äh, see ettekanne ei käsitle või vähemalt mitte piisavalt palju. see puudutab küberkuritegevust. loomulikult viidatakse uutele tehnoloogiatele, sellele, kuidas kurjategijad ehm, ründavad ettevõtteid, kuid eh, samas suurim oht tundub minu meelest olevat eh, interneti kasutamine ja küberkuritegevus. oleme selle kohta üsnagi palju huvitavat näinud, mitte ainult organiseeritud eh, kuritegevuse poolt nagu maffia poolt, vaid ka oleme näinud riikide vahel maailma poliitikat äh, arendatakse muuhulgas ka küberrünnakute abil meie institutsioonide ja ja äh, ka kommerts ja poliitiliste huvide vastu. seda, äh, sellega võib öelda, et suured kurjategijad on meist alati sammukese ees. meie oleme näiteks arutanud neid küsimusi Eh, ja oleme näiteks täheldanud, et me oleme maha jäänud eh, kuritegelike vennaskondade eh, poolt tehtud arengutest ja sellega seoses vaatame seda küsimust edasi, ma hakkan nüüd kokkuvõtteid tegema, võin öelda seda, et kui Krimmi komisjoni loomine on äärmiselt oluline selles parlamendis, igasugune surve, igasugune mõjutamine eh, eh, eh, selle kõige nimel oleks äärmiselt kasulik ja nüüd, mis puudutab varade külmutamist, juba üsnagi raske, eh, suured raskused on olnud eh, õiguskaitseasutustel eh, selle varade kindlaks tegemiseks, sest on äärmiselt keeruline. meil on vaja eh, eh, eri eh, spetsi-, spetsiaalset jõuüksust, kes sellega tegeleb. suur tänu, meil on kaheksa libekomisjoni kolleege, kes soovivad sõna saada, kui te kõik räägite kaks minutit. Pole midagi, Timothy, aga ma sooviks, et siiski edasised kõnelejad räägiks kaks minutit Itaalia kolleegid soovivad samuti sõna ning äh, sooviksin, et nad reageeriks äh, teie sõnavõttudele. palun äh, rääkige kaks minutit. Katariina Šinitši, palun, saab sõna. suur tänu teile, esimees. ma olen äärmiselt õnnelik võimaluse eest sõna võtta tänasel arutelul, nagu ütles seda proua Vindi, nagu ütles seda esimees äh, Moraes, keda mõlemad soovin tänada, on need nähtused otseselt mõjutanud minu perekonda ning sellega seoses on, olen äärmiselt liigutatud, et saan sõna võtta ja oma tagasihoidliku panuse anda sellesse võitlusesse, mis Sitsiilias äh, algas juba kolmkümmend aastat tagasi võitlus ähm, organiseeritud kuritegevuse vastu, mis on aranenud, muutunud, äh, see on väljunud Itaalia territooriumilt ning see on muutunud küsimuseks, mis meid kõiki mõjutab, millele kõik, millele peame pöörama tähelepanu, peame kasutama kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses. soovin tänuda, tänada proua Vindit, kes äh, Eh, nii eh, täieliku ülevaate andis eh, enda tehtud tööst. suur tänu selle eest, et meenutasite meile seda, et üks põhilisi võitlusvahendeid organiseeritud kuritegevuse vastu on nende majanduslik nõrgendamine, nõrgestamine ja tehes seda kiirelt, tehes seda tõhusalt, külmutades nende varasid me kõik teame, et äh, illegaalsed äh, tegevused äh, mõjutavad ka mm, meie koduriikide majandust, legaalset majandust. nii et maffia juured võivad küll olla Itaalias ja otseselt Sitsiilias ning minu isa Rocco Kinitse, kes mõrvati kahekümne üheksandal juulil tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm ja ja Fossilino ja Falcone mõrvati samamoodi nagu minu isa mõnda aega hiljem. Nemad olid need, kes toetasid äh, äh, nii-öelda La Torre seaduse vastuvõtmist, kes mõrvati äh, aasta enne minu isa. tema oli see, kes esimesena rõhutas, kui oluline on võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, keskendudes sealjuures nende majandustegevusele. räägin siin aastatest kaheksakümmend. sellest hetkest peale on äh, oluliselt edasi liigutud ja seda mitte ainult Itaalias, vaid kogu Euroopas. Euroopas äh, oleme äh, teinud Tampere järeldused aastast kaheksa kakskümmend üheksa ning äh, et kolmandal aprillil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal näiteks äh, äh, hakati äh, külmutama äh, organi-, kuritegelike organisatsioonide varasid. kahe tuhande viiendal aastal viidi sisse normid, mm, mis, kui neid rakendatakse, äh, võimaldavad liikuda kiiresti edasi selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu see on minu esimene kord Euroopa Parlamendis, seega ei saanud ma kahjuks Krimm komisjoni töös osaleda, olen seda tööd uurinud, leian, et see oli äärmiselt oluline selleks, et eh, arendada edasi Euroopa õigusloomet, mis aitaks võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. suur tänu härra Kirkhopile selle eest, et ta seda kõike meenutas. oluline on taaskäivitada selle komisjoni töös, sooviksin seal osaleda. lõpetuseks soovin öelda, et ma jagan eh, kõiki neid mõtteid, mida väljendas proua Bindi, eriti eh, puudutab see üle-euroopalist tegevust ning sooviksin eh, veel kord eh, rõhutada majanduslikku aspekti. on äärmiselt eh, oluline, et me survestaks erinevaid institutsioone ka liikmesriikide tasandil, et varade külmutamine ja, ja konfiskeerimine toimuks kiiresti ja täielikult. sooviksin ühtlasi keskenduda ka nõudmisele, mis äh, puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, aprillist äh, Euroopa Parlamendis ja äh, Euroopa Liidu Nõukogus, kus nõuti komisjonilt uusi jõulisemaid tegevusi selleks, et konfiskeerida süüdimõistetud kurjategijate varad peame sellel teel edasi liikuma, peame vastu võtma seaduseid, mis võimaldaks meil e- tõhusalt võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu kõikides, kõikides e, kontekstides, e, kõikides tema erinevates versioonides. see puudutab meid kõiki, peame olema endiselt pühendunud sellele võitlusele, mis on palju, palju inimelusid maksma läinud. suur tänu suur tänu, sinu sõnavõtt räägib enda eest, mida siin enam kommentaariks öelda. järgmisena saab, saab sõna Toomas Šedovski. Grazie signora presidente, grazie signor presidente uh,, eh, voglio parlare italiano ma non prooviksin rääkida itaalia keeles, kuid õnnetuseks eh, ei räägi ma itaalia keelt eriti hästi. nii et räägin hoopis tšehhi keeles seda räägime palju paremini. A ta otázka je, eh, v poslední době se velmi často hovoří. Küsimus on selles, et eh, hiljuti, viimasel ajal on räägitud väga palju Sitsiilia Itaalia maffia eh, osalusest inimestest, inimeste smugeldamisel, põgenike smugeldamisel Liibüast Itaaliasse ja e, sealjuures saavad nad e, lausa toetusi. E, on räägitud ka sellest, et subsiidiumid, mis oleks pidanud aitama põgenikel Itaalia lõunaosas, kas teil on sellist informatsiooni, mida selles osas tehakse? Euroopa Liit kutsub üles ettevõtteid, et need oleks äh, avatumad eh, sellistes küsimustes, mida te arvate sellest. suur tänu, Toomas, selle eest, et rääkisid nii lühidalt. järgmisena saab eh, sõna Juan Fernando Lopez Aguilar. Eh, proua Pindi, tema oli selle komisjoni endine esimees. Juan, palun. suur tänu teile, proua Pindi. me oleme siin. see ei ole esimene kord, kui me kohtume. kohtusime Itaalia parlamendis eh, korra ja Euroopa Parlamendis samuti. sooviksin teid tänada selle eest, et tegite meile ettekande Euroopa eh, parlamendis, eh, Itaalia parlamendi kooritegelike organisatsioonidega tegeleva komisjoni kohta ning ma sooviksin küsida, et milline õppetund Eh, oleks eh, kõige olulisem, mida arvesse võtta Euroopa prokuratuuri loomisel. nimelt eh, eriuurimiskomisjon, maffiavastane komisjon, kindlasti on teil oma arvamus Euroopa maffiavastase prokuratuuri loomise kohta, mida oleks võimalik Euroopa prokuratuuri loomisel teie kogemustest õppida ja seda nii organisatoorselt eh, kui ka funktsionaalselt. mida eh, oleks, eh, millised sidemed meie vahel oleksid eriti kasulikud oma töö paremaks tegemiseks? nüüd, mis puudutab uurimis, ühtseid, ühiseid uurimisrühmi, millest rääkis härra Kirkhope kuidas kuidas te hindaksite selliste uurimisrühmade tööd ja selliste uurijate tööd? kuidas eh, võiks eh, võiks Itaalia panustada omapoolsete uurijatega ühistes uurimisrühmades eh, ning eh, kuidas eh, oleks võimalik sellistel rühmadel tegutseda legislatiivsel tasandil. teame ka seda, et tegeleme ka, tegeleme ka kriminaalõiguse valdkonnas äh, ja on oluline tegutseda nii Krimmi komisjonis kui ka täiskogul. Timothy küsimus oli ilmselt väga hea küsimus ja järgmisena saab sõna Alessandra Mussolini. Grazie, io saluto la presidente Bindi e la ringrazio per la puntualità di questa relazione e credo che potrebbe essere già una suur tänu, et te selle raporti olete meile ette kandnud, ma arvan, et see on väga oluline alus äh, Krimm komisjoni taasloomiseks. ma arvan, need ettepanekud äh, on juba hästi paigas, äh, mille te tegite Äh, ma tahaksin äh, rääkida ühest küsimusest, mis ei ole mitte mingi kõrvaline küsimus, vaid väga oluline. kui me räägime Euroopa Liidu õigusest, siis äh, on ju väga oluline, et nende seaduste ja määruste ellukutsumine oleks lihtsam ja et tekst oleks selgesti sõnastatud. nii on võimalik manööverdamisruumi vähemaks võtta ning ka tegelikult kuritegeliku teksti ära, kuritarvitamist vältida näiteks oli see niimoodi Itaalias vastu võetud seaduse puhul, mis puudutas äh, maffiaorganisatsioone, sellepärast et definitsioon, äh, mis maffiaorganisatsioone puudutas, ei olnud selgelt sõnastatud. ning see on väga raske, sellepärast et sellisel juhul ei ole võimalik üldse äh, ei uurimisvaldkonda paika panna ega ka kaitse ulatust ja seetõttu on väga oluline, et see komisjon nüüd loodaks, et äh, oleks kõigile selge, et maffia ei ole mitte Itaalia fenomen, vaid üleilmne äh, probleem. ja nii ei ole võimalik lihtsalt ära peita ennast argumendi taha, et maffia näol on tegemist ainult Itaalia probleemiga. Äh, ettekandja juba ütles, et tegemist on draamaga mitmetele perekondadele keda lihtsalt hävitatakse äh, erinevate maffia tegevuste läbi. edasi, mis puudutab äh, sellest, et prokuratuur, Euroopa prokuratuuri loomine on väga kiireloomuline küsimus siin juba oli juttu Euroopa ühtsest uurimismeeskonnast, äh, mis võiks Euroopa prokuratuuri tööd toetada. ning äh, varade konfiskeerimise uus definitsioon oleks ka oluline. suur tänu, äh, Birgit Sippel, palun järgnevalt, äh, kes on sotsialistide demokraatide koordinaator. suur tänu ja suur tänu selle raporti eest kolleegilt, kes näitas väga selgelt meile kätte, et organiseeritud kuritegevus Äh, on tõesti, eksisteerib kõikides liikmesriikides. aga raport äh, näitas meile ka selgelt, et äh, liikmesriikide organiseeritud kuritegevus on riigiti erinev. siis kuritegelikud mudelid on erinevad, varimajanduse ja ja legaalse ettevõtluse ja organiseeritud kuritegevuse ning avaliku halduse ja poliitika sidemed on erinevad, nii et äh, olukord on unikaalne erinevates liikmesriikides. seetõttu ei ole alati lihtne leida ühte võluvitsa, mis äh, organiseeritud kuritegevusega kõikides liikmesriikides ühtemoodi võitleks. aga selle asemel on vaja erinevaid meetmeid. siiski, on aspekte, mis on sarnased, ja täna hommikul rääkisime me juba nendest asjadest, millega me peame kõik vaeva nägema, näiteks pettused äh, ja äh, rahapesu, kus äh, rohkem koostööd on vajalik. mis puudutab seda, et kuidas siis koostööga edasi minna, siis meie komisjoni üks olulisi eesmärke on teha järelanalüüs kõikidele nendele direktiividele ja õigusaktidele, mis eelmise mandaadi jooksul on vastu võetud, sest väga oluline on neid meetmeid reaalselt praktikas rakendada, nii et nad saaksid mõjuda enne, kui me alustame uute meetmete ja uute menetlustega. ja lõpuks kõik need meetmed, mida me Euroopa tasandil vastu võtame, on mõjusad ainult siis, kui liikmesriigid on valmis neid rakendama ja tegema koostööd ja selles osas ning äh, kolleeg Vindi saab äkki öelda üht-teist selle kohta, valmistab meile muret see, et kõik, mis Euroopa tasandil on vastu võetud, alati praktikas rakendust ei leia liikmesriikides ja need õigusaktid ei toimi tõhusalt nii et meil on vaja igal juhul kasutada ära neid asju, mis juba olemas on, enne seda, kui me alustame uute me meetmetega sest ainult nii on võimalik äh, oma töös edu saavutada, aitäh! nii et siis äh, rakendamine ja ülevõtmine. Äh, Laura Ferrara järgnevalt palun, kes on EFTD koordinaator ja on ka kohal, Laura, palun! Grazie, onorevole Vindi, la ringra-. suur tänu, härra juhataja, suur tänu Rosi Pindile, suur tänu sissejuhatava sõnavõtu eest ning suur tänu selle väga aktuaalse raporti eest. mulle valmistas head meelt kuulda, et maffia on fenomen, mis toimib Euroopa tasandil ning seda peab ka niimoodi nägema. täna ähm, arvavad mitmed liikmesriigid, et et nende jaoks maffia tegevus ei ole probleem ja et maffiat nende riikides ei eksisteerigi. tihti peetakse seda ainult Itaalia fenomeniks, kuigi me teame juba, et see nii ei ole mul oli ka hea meel, et te rääkisite sellest, kui oluline on see, et Euroopa eh, maffiavastane prokuratuur ellu kutsuda. minister Orlando eh, vastas eh, just oma kirjas täpselt sellele, minu taotlus oli siis, et selline maffiavastane mm, võitlus peaks leidma siis prokuratuuri näol vastuvõitleva organi nii et äh, tundub, et äh, täna igatahes äh, on Euroopa meelsus teine. kindlasti on oluline maffiaga, maffiavastase võitluse ühtne, koordineeritud ja harmoneeritud seadusandlus Euroopa tasandil ning ka Euroopa tasandi prokuratuur. nii on ainult võimalik uurimistegevust läbi viia ja tõhusalt Äh, kurjategijat äh, kohtu ette tuua. mis puudutab äh, rahapesu või varade konfiskeerimist ning telefonikõnede pealtkuulamist, siis on küsimus, kas tagasiulatuvalt saab kõiki neid menetlusi läbi viia, näiteks varade konfiskeerimist tagantjärele, nii nagu me hiljuti Itaalias nägime. ainult selline Äh, tagasiulatuv tegutsemine võimaldab vahel äh, organisatsiooni äh, tabada tervikuna ja mitte, et me ainult väikeseid mutreid kiusaksime oma uurimistegevusega, vaid läheneksime siis organisatsioonile tervikuna, mitte ainult ahela kõige väiksemale lülile ning mis puudutab äh, maffia käes olevate kaupade konfiskeerimist, siis te ütlesite, et äh, tegemist on valdkonnaga, mis ei ole päris äh, lõplikult veel piiritletud, sest Itaalias on küll terve hulk kaupu, mis on Itaalia maffia käest ära võetud, aga need ei ole jõudnud veel tagasi oma omanikeni või ettevõteteni, sellepärast et ilmselt äh, vastavad pädevad ametid ei ole võimal-, nende jaoks ei ole olnud võimalik äh, need kaubad tagastada. sest näiteks äh, eraisikule on väga raske tagasi anda mingisugust kinnisvaraobjekti, mis kunagi maffiale kuulus. ka kultuurilisest aspektist on ilmselt väga raske sellel eraisikul sellises hoones jälle uuesti elada nii et äh, siin on vaja veel palju ära teha. ning äh, siin on ehk vaja äh, teistsuguseid tingimusi. näiteks kutsuda ellu mõni organisatsioon või ametkond, kes konkreetselt nende küsimustega tegeleks. siis kontrolli küsimused. me teame seda, et Euroopa tasandil ka tegutseb Äh, Euroopa tasandil tegutseb organiseeritud kuritegevus väga tõhusalt, äh, näiteks Euroopa fondide ja Euroopa rahaallikate äh, juures. oluline on see, et selle tegemise, selle teemaga samuti tegeletakse aktiivsemalt. ma olen nõus siin kolleeg Mussoliniga, et Krimm komisjon tuleb uuesti äh, ellu kutsuda, sest oleks väga kahju, kui sellised ettepanekud jääksidki vastu kajata. suur tänu, ma andsin kolleegidele eh, palju kõneaega, ütleb härra juhataja, sest ma tean, et tegemist on väga olulise teemaga, aga ma tahaksin Itaalia kolleegidele mm, anda samuti sõna Euroopa Parlamendist. ja Eva Žuli, palun. Over to you. Merci. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile eh, eh, selle eest, et äh, proua Pindi, et tulite meiega jagama oma kogemusi. <clears throat> sooviksin öelda väga lihtsalt, et äh, see kõik ei ole midagi uut, see kõik pole ootamatu. Itaalias on suurepäraseid kohtunikke, kuid äh, teil on neid vähe. see ei ole prioriteetne teie eelarves Itaalia eh, on riik eh, Euroopas, kellel on kõige vähem prokuröre saja tuhande elanikkonna kohta. kolmsaja tuhande kohta. Eh, ja see kõik on seotud ka näiteks mang-, vanglate toimimise ja kohtunike tegevusega. meil on olemas, teil on õiged Äh, seadused olemas, teil on suurepärased kohtunikud, kuid te ei anna neile piisavalt äh, vahendeid. ei ole mingisugust mõtet loota, et seadused või tekstid äh, probleemi lahendavad. sooviksin rääkida ka sellest, mida tegite, mida Itaalia on teinud selleks, et keskkonnakuriteod maffia poolt korda saadetavad keskkonnakuriteod, mis rahva tervise ohtu seavad, tahaksin rääkida Lõuna-Itaalias ehm, asuvatest tõelistest eh, jäätmemägedest, eh, mida keegi seal ei kavatse ära kaotada. mida on tehtud selleks, et need ära eh, kaotada? üks võimalus õigussüsteemi toimimist parandada, paremini finantseerida Äh, oleks äh, nõuda, et kõik maksaks korralikult oma maksusid, maksu, äh, maksupetturid tuleks nii-öelda pihtide vahele võtta, sealt ta saaks miljardeid ja see aitaks teile paremini toetada kohtunike tööd. muidu aga tahaksin teid õnnitleda selle eest, E, mis te teinud olete, teame, et e, praeguselt raske, äärmiselt raske on e, mm, kurja, organiseeritud kuritegu, kurjategijate või kuritegelike organisatsioonide varadele on väga raske riigi pääseda ja on äärmiselt hea, et teie olete selle seaduse teinud, mis teil seda võimaldab, ma tean, et Prantsusmaal on seda väga raske teha, on hea, et teil on nüüd seadus, mis võimaldab varad, varu, varasid konfiskeerida efektiivsemalt ning äh, arvan, et äh, meil oleks äärmiselt oluline pettuse äh, direktiiv lõpuks lõpetada, see valmis saada ja kui meil oleks Euroopa prokuratuur ja selline direktiiv, oleks veel üks vahend võidelda maffiate vastu, see oleks ühtlasi ka Euroopa Liidu finantshuvides. suur tänu, proua Pindi, annaksin nüüd teile sõna võib-olla üritate teie, võib-olla ütlete teie, millised teie kolleegid sooviksid midagi lisada? suur tänu. suur tänu ja suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. sooviksin et äh, meie riikliku komisjoni liikmed äh, proua Garabini, kes on selle komisjoni esimees, maffia, äh, rahvusvahelise maffiavastase võitluse komisjoni esimees Itaalias, tema on ka selle raporti kaasautor, mille teile esitlesin. tema võib-olla oskab samuti konkreetsetele küsimustele vastata, mis siin esitati ja sooviksin ka, et aseesimees Faava osale, osaleks vastamises. minuga koos tuli äärmiselt hästi esindatud delegatsioon, kuhu kuulub erinevate poliitiliste jõudude liikmeid. <clears throat> härra Skopeliti, kelle isa oli samuti kohtunik, kes maksis eluga selle eest, et võitles äh, maffia vastu ning äh, samuti ka ühe vabaühenduse esindaja, kes äh, külastab parlamenti järgmisel nädalal. tema oli selle sotsiaalse liikumise esindaja, kes on saavutanud suurepäraseid tulemusi, mis on veelgi paremad võib-olla kui need, mis on saavutatud õiguslikul tasandil. härra Dilello, kes on sotsialistide esindaja, komisjoni sekretär ning härra Tuva, kes on eh, eh, Cinque Stelle liikumise esindaja meie komisjonis ja härra Geruso, kes on samuti Cinque Stelle liikumise esindaja ja annan siis sõna proua Ravinile, Favale ja ka teistele. kui soovite sõna võtta, siis võite seda teha, et minu lühikest sõnavõttu täiendada, kuid mina sooviksin keskenduda mõningatele aspektidele. kõigepealt räägin lühidalt ja annan siis hiljem teile sõna. ma olen nõus sellega, mida ütles proua Sipper. on äärmiselt oluline, et olemasolevaid direktiive ka tegelikult ellu rakendataks, et olemasolevad sätted äh, tõeliselt rakendust leiaks. ja see puudutab kõiki riike, muidugi ka Itaaliat. ning äh, sellega peab tegelema. peame edasi liikuma julgelt peame liikuma edasi, samas minevikus tehtud tööd veel täiendades. sooviksin rääkida õigussüsteemist üldiselt. tõsi, viimastel aastatel on saavutatud olulisi tulemusi eh, uute, tänu sellele, et on loodud uued meeskonnad, kes tegelevad maffiavastase võitlusega. kõik see algas äh, kohtunike Borsellino, Falcone ja teiste tööga, kuid äh, hiljem kõik äh, terri-, oma, kõik piirkonnad Itaalias on loonud kohtunike rühmitused, kes võitlevad maffia vastu, samuti politseinikud, kes tegelevad ainult maffiavastase võitlusega see on meil võimaldanud olulisi tulemusi saavutada. meil on äh, olemas ka riiklik maffiavastane prokuratuur. on äärmiselt oluline, et see võiks olla eeskujuks ka Euroopa maffiavastase prokuratuuri loomisel. me maksame samas äh, õigussüsteemi aeglase tegevuse eest äh, kõrget hinda. samuti äh, on selge ka see, et meie õigusloome, meie seadusandlus pole piisavalt range korruptsioonikuritegude, finantskuritegude vastu võitlemisel. meilt palutakse pidevalt, et võtaksime kasutusele rangemad meetmed et saaksime võidelda kõikide maffia poolsete kuritegevust vastu ja see puudutab korruptsiooni ja finantskuritegevusi samuti. samuti eh, eh, peab õig-, süsteem võitlema maffia vastu kõikidest eh, erinevatest, kõikide, tema kõikides erinevates versioonides. me arvan, et oleme saavutanud üsnagi häid tulemusi. kaugel on need aastad, kus äh, Itaalia ja ka teised riigid äh, said äh, suurim, said maffia käest suuri rahasid teatud tegevuste läbiviimiseks. praegusel hetkel on Itaalias näiteks ka paljud enne maffia poolt äh, reostatud piirkonnad, äh, need on puhastatud äh, ja seal tegeletakse lausa mahepõllundusega. nüüd, mis puudutab inimkaubanduse küsimust, siis menetluslikul tasandil ei ole meil kuigi kaugele jõutud. samas aga teame, et maffia suudab saavutada finantseerimist kõikjal, kus nad eksisteerivad, nad suudavad raha saada, nad eksisteerivad, nad teevad koostööd. näiteks teevad koostööd äh, selliste äh, ühendustega, kes äh, viivad immigrandid teatud kohtadesse, kus nad nii-öelda vastu võetakse pole olemas äh, maffiad, mis ei suudaks äh, ole, olukorda maksimaalselt ära kasutada, see tähendab seda, järelevalve peab olema äh, kõikides sektorites ja see peab olema maksimaalne. ning sooviksin rääkida ka konfiskeerimisest, mis on teema, mis meid väga huvitab. me oleme koostöös Prantsusmaa ja Suurbritanniaga hakanud saavutama päris häid tulemusi meile meeldiks, et äh, see koostöö leviks ka teistesse Euroopa riikidesse. sest äh, on oluline, et äh, konfiskeerimine võiks toimida ka teistes riikides. praegu teeme, oleme alustanud koostööd Rumeeniaga. ja see, et ühiskonnale, kogukonnale antakse tagasi maffia käest konfiskeeritud varad, need eh, illegaalsed varad tuleb muuta legaalseteks. me viime päris palju minevikus toetud vigadest, eriti puudutab see eh, konfiskeeritud varade ametit ning eh, väga huvitav oli jagada Eh, saavutatud tulemusi teiste riikidega. ma ei saa pikemalt rääkida, sest meil pole eriti aega, aga nüüd annaksin sõna oma kolleegidele. Eh, suur tänu ma tahaksin tänada teid, et te olete selle teema niivõrd prioriteetseks muutnud. maffiaga võitlemine on selle mandaadi jooksul jõudnud ka üleilmsele tasandile. see ei ole mitte iseenesestmõistetav ning ka eelnevate mandaatide jooksul on see teema, mis on ehk veidi unarusse jäänud kui maffiavastase võitluse komisjon eelmise mandaadi jooksul kokku pandi Äh, loomulikult äh, on see väga oluline ja seetõttu olemegi täna siin sellest rääkima. tahaksin äh, väga oluliselt rõhutada, kui tähtis see on, sellepärast et maffiaga võitlemine tänasel päeval ei ole võimalik juhul, kui see ei toimu mitte rahvusvahelisel tasandil. ja eriti on see oluline võitlus Euroopa tasandil, sellepärast et maffia fenomen, mis ei ole mitte ainult Itaalia probleem, vaid ka teistes riikides me näeme praegu tendentse, mis on aina murettekitavamad. rahvusvahelised kuritegelikud organisatsioonid töötavad väga tihedalt koos ning nende organisatsioonide huvid on tegelikult üsna sarnased. olukord on niivõrd äh, häiriv, et äh, veelgi kiireloomulisem on sellega võitlemise vajadus ja rahvusvahelisel tasandil on võtta vaja vastavaid meetmeid ma tahaksin keskenduda mõnele küsimusele, millel kolleegid täna peatusid. eriti just äh, Euroopa prokuratuuri küsimus ning sünergiate loomine äh, rahvusriikide äh, prokuratuuridega. näiteks küberkuritegevus on väga akuutne teema, millest ka kolleegid täna rääkisid. iseäranis tahaksin ma rõhutada et äh, ka meie komisjonis on äh, selgeks saanud, et äh, Euroopa prokuratuuri organ peaks olema eesmärk, mis on saavutatav ning me peame kindlasti selle nimel tööd tegema. eriti just seetõttu, et Itaalia eesistuja on teinud äh, justiitsküsimustes eh, osas selleks, sellest ühe oma prioriteetidest. samuti eh, koorus debatist välja see, et Euroopa prokuratuur ei ole mitte oluline selleks, et eh, halduspettustega tegeleda ainult, vaid et prokuratuur peaks astuma sammu edasi ning see võimaldaks ka maffia kaasustega tegeleda mit-, nii et veel kord siis äh, mitte ainult äh, administratiivsete küsimustega ei tegeletaks, vaid äh, me peaksime tegevusala laiendama nii, et Euroopa prokuratuur oleks olemas, kes saakski siis maffiakuritegudega tegeleda. see aitaks maffiavastases võitluses väga suure sammu edasi astuda. ning Giovanni Falcone ja prokuratuuri loomiseni läheme selles osas tagasi kellel minevikul äh, oli vajalik luua selline prokuratuur selleks, et äh, erinevate uurimistegevustega tegeleda äh, ja panna kokku ka erinevatest riiklikest prokuratuuridest saadud materjalid. sest maffia tegevus erinevates riikides on väga tugevalt üksteisega seotud ja seetõttu on meil vaja prokuratuuri, kellel oleks äh, võimalik äh, vaadata ülalt alla kõikidele nendele viisidele, kuidas äh, selle tegevusega võidelda. täna erinevate riiklike prokuratuuride poolt läbi viidud uurimiste koondamine oleks väga oluline ja seetõttu peaks olema meie põhieesmärk just ühtse prokuratuuri ja uurimistegevuse saavutamine just koostöö justiitsküsimustes selles osas on tähtis ühtsete meetmete loomine, et maffiategevusega võidelda. ka küberkuritegevus, mida siin mainiti, on aina problemaatilisem, küberkuritegevusega äh, tegelevad aina rohkem, kasutatakse innovaatilisi ning tehnilisi meetodeid ja vahendeid, mis on aina uudsemad ja meil on vaja selleks, sellega võidelda rahvusvahelisel tasandil. see on ka üks meie eesmärgi püstituse olulisest äh, osast. rahvusvahelisel tasandil on vaja äh, viia läbi uurimistoiminguid ning äh, politsei koostöö ja justiitsasjades koostöö on väga oluline. me peame kasutama ära neid instrumente, mis täna meie käsitleda juba on, aga seda tegema rahvusvahelisel tasandil ning me peame saama üle nendest tõketest, mis täna üksikutes liikmesriikides äh, on. oluline on luua ühtne Euroopa andmebaas selleks, et erinevad äh, andmebaasid oleks võimalik kokku sulatada erinevatest liikmesriikidest Äh, nii on võimalik uurimismenetlusi läbi viia mm, rahvusüleselt, äh, me saame teada täpselt, äh, millised andmed maffiaorganisatsioonide tegevuse kohta juba on, kus uurimismenetlusi on juba algatatud ning me saame ka täpsemalt vaadata, kus on maffia varad pärit, selleks et võimalikku rahapesu vältida. nii et sellega lõpetan, härra juhataja, suur tänu ja kui on küsimusi või kommentaare, siis kuulan teid hea meelega, suur tänu! jah, äh, suur tänu. Äh, ka minul on väga hea meel, äh, et oleme siin teiega, härra Muraas ja teistega taas kohtumas. aastatetagune hea koostöö on meil veel selgelt meeles. kolleeg Pindi ütles juba väga hästi ning kõik kolleegid, kes ka tema järel sõna võtsid, ma arvan, et praegu valitseb palju pragmaatilisem koostöövaim äh, siin kojas kui varemgi. ja äh, me oleme aru saamas, et teatud suveräänsest otsustamisest tuleb loobuda, kui me tahame äh, võidelda maffiaga, mis kõikidesse meie eluvaldkondadesse täna juba sekkumas on. kahe olulise instru-, instrumendi kallal oleme juba palju tööd teinud ning siis varade konfiskeerimine ja eh, maffiavastase võitluse prokuratuur, mis peaksid, peaksid siis tegelema just maffiavastase võitlusega eh, Euroopa tasandil. suur tänu, härra Tuuba, palun. suur tänu, härra juhataja maffiavastases võitluses ei ole mitte ainult oluline raport siin äh, kirja panna, vaid äh, panustama peame ka teistel tasanditel. ma tänan kõiki kolleege, kes on organiseeritud kuritegevuse teemadel siin täna sõna võtnud. Äh, maffia tegevused arenevad edasi ning seda kuritegevuse valdkonda ei tohiks alahinnata. ja meie komisjon peaks eriti valvsalt selle silma peal pidama ma tahaksin äh, küsijatele vastata, et me ei räägi mitte ainult äh, uue organi loomisest ja uutest äh, rahavahenditest, mis sinna on vaja suunata, vaid me räägime ka inimvarast. mida see tähendab? meie justiitsminister, ministeeriumist ning äh, siseministeeriumist äh, on äh, mitmed ametnikud sellele tegevusele pühendatud. me tahame kindlasti ka, et valitsuse tasand oleks esindatud. roheliste fraktsioon viitas sellele juba, et Itaalia püüab äh, luua organeid selleks, et kõikidel tasanditel äh, maffiavastasel võitluses osaleda, sealhulgas ka ökomaffia vastu. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin tänada südamest äh, selle komisjoni liikmeid ning suur tänu, et te olete maffia teemat täna siin puudutamas ja et see on teie päevakorras nii olulisel kohal Ehm, proua Pindi juba kord ütles ja ma tahaksin rõhutada, kui tähtis on selle võitlusega ühtsel rindel võidelda. maffia probleem on äh, Itaalias pead tõstnud, äh, see on väga palju ühiskondlikke probleeme endaga kaasa toonud. ning äh, praegu on paljudes riikides probleem selles, et seda probleemi ei taheta näha ja sellega ei tegeleta. tegemist ei ole mitte ainult Itaalia probleemiga ja mitte Lõuna-Itaalia probleemiga, vaid kõikides riikides on maffia tegev ja proua Kinitši ütles juba, et eh, maffia pöörab oma tähelepanu nendele valdkondadele, kus on kõige võimalik, kõige rohkem võimalik raha teenida. oluline on see, et me kõik maffia vastases võitluses osaleksime ning äh, veel kord, tegemist ei ole Itaalia probleemiga, vaid Euroopa probleemiga. näiteks äh, Saksamaal mõned aastad tagasi olid äh, mõned vahejuhtumid, kus oli näha, et maffia on nendesse segatud ja oluline on mitte silma kinni pigistada, sest probleem on tõsine ja sellega tuleb tegeleda. jah, suur tänu, see aeg, mis meile on antud, on nüüd möödas. ma tahaksin eh, vabandada kolleegide ees, kes sõna ei saanud. meie komisjon töötab ka eh, tänu erinevatele raportitele ja andmetele, mida me saame erinevatest prokuratuuridest ja mujalt ning ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on igapäevases eh, tegevuses osalenud. suur tänu, härra Moraes ja suur tänu kõikidele kolleegidele. suur tänu, proua Pindi. kahjuks me peame siinkohal joone alla tõmbama suurepärasele debatile. tegemist on tõesti olnud väga kõrgkvaliteetse debatiga me oleme saavutanud tegelikult teatud küpsuse praegu teie komisjoni ja enda töö debattide vahel mis puudutab Krimm komisjoni, siis me töötame nende teemade kallal väga tõsiselt äh, ka meie libekomisjonis. ja meie äh, Itaalia liikmed ka selle ja ka eelmise mandaadi ajal on väga tõhusat äh, koostööd teinud nendes küsimustes ja ma arvan, et me näeme seda, selle töö vilju ka meie debattides. ma tahaksin tänada kõiki neid äh, Itaalia kolleege, kes said sõna ja ka kes ei saanud. mina olen töötanud äh, Claudiaga koos äh, siin erinevate teemade puhul ja meie koostööside on olnud juba pika ajalooga ning see koostöö on nüüd jõudnud praktiliste lahenditeni, nii nagu Birgit Sippel ütles, siis me räägime tegelikult täna äh, sellest, et äh, vastu võetud õigusaktid tuleb reaalselt praktikas rakendada ja Lissaboni järgselt saame me ära teha oma kodanike hüveks nii mõndagi kogu Euroopas. ja nüüd äh, me räägime äh, õigusaktide reaalsest rakendamisest, nii nagu Birgit Sippel ja teised kolleegid sellele viitasid nii et väga oluline on see, et Itaalia eesistumise lõppperioodiks on see debatt praegu ajastatud, äh, paremini ei olekski vist saanud ajastada, nii et äh, väga õigeaegne debatt ja äh, jätkame koostööd, sellepärast et meie nende teemadega tegelemist ei lõpeta. ja loodame teid tulevikus taas näha. nii et suur aitäh ja suur aitäh kolleegidele Äh, täna siin olemast, aitäh! colleagues, um, we can move um... kolleegid, läheme nüüd kohe edasi, järgmine päevakorrapunkt. Take one moment. üks hetk. Vous pouvez changer de la valise. Euh, je pense que mon collègue va devoir. But I have üks moment palun äh, et kolleegid saaksid ennast sisse seada. okay, okay, colleagues, um, let... kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on uuringuga põhiõigused lennujaamades äh, ja põhiõigused maismaapiiridel, piirikontrollid viies Euroopa Liidu piiriületuspunktides äh, tuletan teile meelde, et kümnendal, üheteistkümnendal novembril pidas Põhiõiguste Amet koos Itaalia eesistujaga oma iga-aastase põhiõiguste konverentsi ja sellel aastal keskenduti põhiõigustele ja rändele Euroopa Liitu ja selle konverentsi kontekstis äh, avalikustas äh, Põhiõiguste Amet ka kaks uuringut, mis äh, on nüüd tule-, tutvustatud ka komisjonile, kõigepealt keskenduti kesku-, lennujaamadele ja siis maa, maismaapiiridel härra Frisso Roskamaa abing, kes on kommunikatsiooni ja teavitustegevuse osakonna juhataja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametis, on täna tulnud meile külla selleks, et lühidalt tutvustada äh, neid uuringuid ja pärast seda on siis võimalus ka eh, talle küsimusi esitada. härra Abering, teil on sõna. suur tänu, et te kutsusite Euroopa Põhiõiguste eh, Ameti eh, siia selleks, et tutvustada meie kahte kõige viimast uuringut. Need, nagu te ütlesite, avalikustati sellel paar nädalat tagasi Roomas toimunud põhiõiguste konverentsil kus ka teie aseesimees Joudova oli kohal ja väga oluliselt panustas aruteludesse ma üritaksin nüüd lühidalt äh, rääkida teile meie kahest uuringust, äh, mis on siis avalikustatud ja tegemist on osaga triloogist. Äh, eelmisel aastal nimelt juba esitasime me omapoolse uuringu merepiiridel tehtud kontrollide kohta. see käivitati tegelikult eelmise aasta märtsis teie komisjonis kui tutvustati seda esimest korda teie komisjonis. ja nüüd äh, siis keskendusime põhiõigustele nii lennujaamades äh, kui ka maismaapiiride ületuspunktides. me keskendusime põhiõiguste kaalutlustele, mis on nii Schengeni õigustikus sees ehk teisisõnu siis ka Schengeni piirikoodeksis ja varjupaigaseadustikus, õigustikus ja vaatasime, kui kaugele siis need äh, seadusesätted ka piirivalvurite äh, poolt rakendamist leiavad, tegime koostööd piirivalve ja äh, vabaühendustega üheteistkümnes liikmesriigis ja sealhulgas ka Marokos, Türgis, Serbias ja äh, Ukrainas. nelisada piirivalvurit äh, osalesid meie uuringus ja saime sealt väga palju olulist infot ja seda kõike tehti väga tihedas koostöös Frontexi kolleegidega. ma pean siinkohal rõhutama seda, et meid huvitasid äh, piirikontrollid äh, kolmandate riikide kodanike puhul, me ei võtnud vaatluse alla Euroopa Liidu kodanike puhul läbi viidud piirikontrolli ja uuringu tulemusteks on see, et ähm, lennujaama ja maismaapiiride puhul läbiviidavad piirikontrollid kolmandate riikide kodanike puhul on rutiinsed ja tavaliselt seal intsidente ei esine on siiski üsna palju tõsiseid probleeme mis õõnestavad reisijate põhiõiguseid ja me oleme välja toonud viis valdkonda kus oleks võimalik äh, oluliselt äh, olukorda parandada ja oleme teinud siis omapoolsed ettepanekud äh, mille ametivõimud võiksid arvesse võtta. esimene soovitus puudutab rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi ja ülejäänud viis punkti vaatan läbi hiljem teine puudutab äh, juurdepääsu informatsioonile ja apellatsiooni variante, kolmandaks on probleemiks äh, ajutine valve ja esindatus lastele, eriti just äh, saatjate laste puhul ja neljandaks eraelu ja andmekaitse kaitse ning viiendaks ajutise kinnipidamise tingimused. nüüd järgmisel slaidil on näha Äh, seda, mis puudutab rahvusvahelise kaitsele juurdepääsu. probleemiks on siin see, et ei ole selgust selles osas, et mis asjad on viited, mis peaksid äh, välja tooma selle, et inimesel on vaja rahvusvahelist, rahvusvahelist kaitset. teatud juhtudel äh, ja liiga paljudel juhtudel meie meelest ähm, oli äh, kellegi äh, väide, et ma kardan, et äh, mind tapetakse, kui ma tagasi pöördun. siis seda ei edastatud automaatselt varjupaiga taotlemise menetlusse ja ka ei edastatud väiteid nagu et ma olen poliitiline põgenik alati automaatselt ja uuring on näidanud et mitte kõik kolmandate riikide kodanikke ei võetud individuaalselt ette isegi kui oli selgelt näha et neil võib olla kaitsevajadus aga äh, meil õnnestus ka väga paljutõotavaid äh, praktikaid välja tuua äh, frankfurdi lennujaamas näiteks on erimeeskond tööl ja sealhulgas ka poola ukraina piiril olid äh, edasisaatmismenetlused väga hästi juurutatud nende inimeste puhul kes vajavad äh, rahvusvahelist kaitset ja võite ette kujutada et see maismaapiir konkreetselt on olnud viimase poole aasta jooksul väga oluline nüüd siin slaidil on tulbad mis näitlikustavad seda et ainult äh, siis kui inimene ütles väga selgelt välja et ma olen põgenik Eh, siis edastati tema juhtum edasi üheksakümne kuuel protsendil, aga väga paljudel juhtudel jääb eh, inimese mm, toimik edastamata, kui ta ei ole seda selgelt välja öelnud, et ta on põgenik. maismaapiiridel ainult kuuskümmend neli protsenti piirikontrolöridest eh, saatsid toimiku edasi, kui inimene väljendas oma soovi kuidagi teistmoodi kui sõnadega ma olen põgenik ja väga paljudel juhtudel üle, üle kuuekümne protsendi juhtudel ei võetud üldse mitte midagi ette nüüd äh, järgmine probleemkoht, äh, millest me tahtsime rääkida ja kus meie meelest on, äh, ähm, milles on ähm, paranemisruumi, on juurdepääs informatsioonile, siin me oleme välja toonud kolm peamist probleemi, kõigepealt informatsiooni süsteemne edastamine, äh, eriti teatud kontrollide puhul äh, pärast, äh, eriti just teisestes kontrollide puhul, ehk siis kontrollid, mis tehakse pärast esialgset kontrolli piiril, üsna mitu, mitmel korral oli nii, et äh, Äh, ei äh, teavitatud inimesi piisavalt sellest et miks ja kuidas seda kontrolli tehakse kuigi schengeni koodeks äh, artikkel seitse seda ette näeb ja kui kellelegi ei antud sissesõiduõigust siis oli samuti infoga puudu puudujääk ähm, ei räägitud sellest mis on võimalused õigusabi saada ja kuidas see otsus ümber pöörata oleks võimalik ja kolmandaks probleemiks oli see et nendel organisatsioonidel, kes õigusabi ja tõlketeenust pakuvad, ei ole alati head juurdepääsu piiripunktidel. keeleprobleemid on väga tõsised, nagu te võite ette kujutada, see ju blokeerib tõhusat suhtlust piirivalvuri ja kolmanda riigi kodaniku vahel ilmselgelt vähem kui pooled ametnikud, keda me lennujaamadel ja maismaapiiridel küsitlesime, ütlesid, et nad annavad äh, menetluse ja menetluse põhjuste kohta mingisugust infot vähem kui pool. ja kui keelatakse sissesõit, siis uuring näitas, et väga paljud ametnikud ei edastanud infot äh, õigusabi kohta, äh, see on ometigi aga üks äh, Äh, peamiseid äh, õigusi, mis teil on, kui teile sissesõitu ei lubata. Äh, väga vähesed piiriametnikud edastasid info tagasi saadetud või riiki sisse mitte lubatud kodanike kohta Fiumicino lennujaamas Roomas on infopunkt, kes kolmandate riikide kodanikele, reisijatele, eriti asüülitaotlejatele, aga ka sissesõidu keelu saanud kodanikele infot jagavad. ja nüüd siis kolmas probleemne koht meie jaoks, meie põhiõiguste ametniku jaoks ja see puudutab ähm, saatjate alaealiste küsimust. me oleme näinud seda, et äh, nendes riikides, kus me uuringu läbi viisime, ei olnud menetluskord hästi paigas selles niinimetatud äh, teise äh, kontrolli puhul ehk pärast siis esimest kontrolli ja me arvame, et peaks olema kohal üks esindaja, kes tagab selle, et äh, lapse huvid oleksid tagatud, et äh, piirivalvuril ei oleks võimalus teist korda last küsitleda ilma, et oleks ajutiselt keegi seal juures. Amsterdami Schipholi äh, lennujaamas on üsna hästi see süsteem paigas, kõigepealt tuuakse äh, need lapsed äh, vastuvõtukeskusesse ja siis räägib nendega kõigepealt nende eest siis edasi vastutav isik. järgmine asi, mis on väga problemaatiline, on lapsepõhine kommunikatsioon üsna vähe koolitakse piirivalvureid lastega käituma ja samas on piirivalvurid näidanud seda, et neid väga huvitaks selline koolitus. Nad tahaksid äh, rohkem teada äh, sellest, äh, millises olukorras need lapsed on ja kuidas nendega käituda. siin on hästi asjad korraldatud Ühendkuningriigis, eriti Manchesteri lennujaamas, mis oli üks meie vaatluslennujaamadest siin on äh, immigratsiooniametnikud, äh, keda on siis koolitatud äh, lastega suhtlema ja igas, igas vahetuses on üks selline inspek-, ametnik siis ka tööl, kes on saanud vastava koolituse. neljas probleemide pakett, eraelu ja andmekaitse, eraelu kaitse ja andmekaitse mitte keegi, mitte ükski piiriametnik ning äh, ei teavitanud äh, reisijaid sellest, et neil on õigus kaevata ka andmekaitse seadusandluse kohaselt äh, juhtumi edasi. see on väga-väga tõsine küsimus. piiriametnikud arvasid, et andmebaasid nagu Schengeni infoandmebaas ähm, on üsna kõrge veamääraga ja seega on eriti kummaline, et ei teavitata reisijaid sellest, et neil on võimalik asi edasi kaevata, kui andmed ei vasta sellele, mis nad on tegelikult. siis on probleemiks ka see, et väga vähe on äh, reaalajas võimalik või õigel ajal saada riigiametnikele infot, piiriametnikele in-, in-, infot. ja me küsisime piiriametnikelt, et ähm, kas nad küsivad kaasreisijate abi, kui neil on mõne reisijaga suhtlemisel probleeme ja kuuskümmend seitse protsenti piiriametnikest ütles, et jah, teisi reisijaid on kasutatud tõlkidena ja see muidugi ei tähenda probleeme mitte ainult kommunikatsiooni kvaliteedile äh, ja see õõnestab loomulikult ka kaitseõigust, saada kaitset õigust, aga äh, problemaatiline ka andmekaitset vaadates. ja üldiselt on väga vähe äh, koolitust piiriametnikele üldse võimaldatud, nelikümmend viis protsenti Äh, küsitletust, küsitletutest ähm, ütles, et nad on mingisuguse koolituse saanud selles küsimuses ja lõpetuseks äh, viimane probleemide pakett, äh, nimelt tingimused ajutise kinnipidamise osas, see on suur probleem paljudes piiriületuspunktides probleem on toidu ja vee kättesaadavusega, juurdepääs tualettidele ja puhkeruumidele pärast äh, seda, kui inimesed on kontrollitud või on nad otsustatud tagasi saata ja teiseks haavatavate mm, äh, reisijate kohtlemine, näiteks äh, lapsed peavad olema koos täiskasvanutega, naised peavad olema transiitpiirkondades, ähm, kus ei ole võimalik sulgeda ust, nendel lukustada ust, peavad olema meestega üheskoos ruumides ja lisaks sellele ei ole neil kommunikatsiooni välismaailmaga, neilt võetakse ära nende mobiiltelefonid ja loomulikult on seega neil siis raske oma dokumente kokku saada, abi küsida, õigusabi küsida ja nii edasi paljutõotav on süsteem Manchesteri lennujaamas, kus väga palju on inimesi ajutiselt ähm, piiril kinni peetud, nad saavad siis mobiiltelefoni, kuhu nad võivad ise oma äh, SIM-kaardi panna ja saavad seega siis helistada teistele ja organiseerida siis oma asju natuke. ja nüüd edasi siis äh, Äh, võimalikud äh, edasised sammud, äh, mille, mida me oleme kaalunud, kõigepealt koostöös Frontexiga oleme me mõelnud sellele, et võiks koostööd teha käsiraamatu koostamisel, mis puudutab siis laste küsimust piiridel. meil on ähm, ka Europoli ja CEPOLiga koostöö kaalumisel, me tahaksime neid kaasata nii hästi kui võimalik ja ühtlustada siis nendega suuniseid just nimelt selles osas, mis puudutab nende pädevust. me tahaksime ka Schengeni hindamisaruannetesse oma öö, arvamuse sisse saada ja järgmise aasta suur projekt on meil biomeetriliste andmete projekt, kus me tahame siis vaadata põhiõigustesse puutuvate biomeetriliste andmete kogumise osas. härra esimees, nii palju ma tahtsin siis teiega jagada nendest uuringutest ja praegu lõpetuseks äh, veel tahtsin pöörata teie tähelepanu äh, nendele mm, süvitsi minevatele konverentsi järeldustele, mis on kokku pandud pärast meie konverentsi ja loodetavasti on teil võimalus nendega ka tutvuda siin komisjonis hiljem ja seal viidatakse just nimelt nendele piiriületusprobleemidele ja, ja rõhutakse sellele, et piirivalve peaks olema paremini korraldatud ja tehtama seda paremini koostöös kolmandate riikidega. sellel konverentsil oli üle kolmesaja eksperdi kohal, üsna paljude valitsuste esindajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, vabaühenduste esi-, esindajad, akadeemikud kohal, nii et suur tänu suur tänu, see oli väga huvitav ülevaade. komisjon ja Frontex on ka kohal, kas te soovite midagi siin siia lisada? äkki Euroopa Komisjon kõigepealt? ega te ei pea otseselt. kes siis võtke, ärge, pole midagi. Frontex? Frontex, kas te tahate midagi lisada? kolleegid tahavad küll kildi küsida, mina ka. Frontex. jah, mina olen Frontexi põhiõiguste ametnik, kõigepealt äh, põhiõiguste ametile selle nende väga-väga oluliste uuringute eest, äh, need võtavad siis kokku eelmisel aastal äh, läbi viidud, äh, tähendab, mis on täienduseks eelmisel aastal merepiiride läbi viidud äh, uuringule ja me oleme uurinud äh, ka neid uuringuid ja tahame sinna lisada asju, mis puudutavad meie mandaati ja meie operatsioone ja me kavatseme teha sedasama ka nende uuringute põhjal, mis puudutavad siis nüüd lennujaamu ja maismaapiire jah, muidugi on meil jätkuvalt veel piiriametnikke, kes eh, edasisaatmise mehhanisme ei käivita, kuigi on selge, et inimesel on vaja rahvusvahelist kaitset või ta on haavatav eh, reisijana. meie kavatseme tõsiselt võtta eh, ka seda teemat, millele te viitasite, nimelt ei ole selgeid indikaatoreid rahvusvahelise kaitse kohta ja äh, piirivalvurid peaksid olema pide-, paremini informeeritud selleks, et need edasisaatemehhanismid käivitada. me oleme EASO ja teiega ja ka inimõiguste või vabandust, varjupaiga taotlejate öö, mm, äh, kõrge esindajaga koostööd alustanud selleks, et rahvusvaheline varjupaiga õigus ümber saaks vaadatud. loodetavasti me jõuame selleni järgmisel aastal ja e, loodetavasti siis koolituste käigus e, tutvuvad e, selle teemaga kõik, kes asüülitaotlejatega peaksid kokku puutuma. väga tervitav on see mõte, et koostatakse käsiraamat et äh, laste äh, osas äh, lennujaamade puhul on selline käsiraamat juba koostamisel. väga oluline, et seesama praktika ka mere- ja maismaapiiridele laieneks ja lõpetuseks veel teile infoks, just sai läbi üks väga lühikene ühisoperatsioon selle käsiraamatu osas et kuidas identifitseerida äh, lapsi, kelle kohal lasub äh, mõni risk. see oli äh, operatsioon, kus äh, piirivalvurid tegid koostööd äh, laste õiguste ekspertidega. see oli väga edukas äh, operatsioon äh,, sellest kõik osalejad ütlesid, et tegemist on tõesti väga tõhusa partnerlusvormiga äh, ja see on äärmiselt äh, õrn teema põhiõiguste valdkonnas ja, ja loodet-, loodame siis suurt edasiminekut. aga on terve rida muid küsimusi koolituse osas. Äh. ilmselt me peame rohkem põhiõiguseid juurutama ja põhiõiguste alast koolitust juurutama Frontexi koolitustel, mitte ainult konkreetsetel teemadel, vaid, vaid üldisemalt kaasama selle kõikidesse koolitustesse, seda vastavalt äh, siis äh, piirivalvuri profiilile, on ta siis maismaa, lennu või lennujaamade või, või merepiirivalvur, aga võtame teie seisukohad arvesse ja teie, teie soovitused kavatseme ka rakendada, suur tänu toetusest. suur tänu, nüüd saavad sõna liikmed. Need uuringud, äh, tuleb tunnistada, et tohutu töö, mis on ära tehtud, Äh, seire nendel maismaapiiridel ja lennujaamadel, ma tean väga hästi, milline see välja näeb. Äh, on väga paljud meist kokku puutunud konkreetsete juhtumitega, kus inimesi on piiridel kinni peetud ja neilt on ära võetud nende vabadused äh, nendel ei ole näiteks kokkupuudet oma lastega ja nii edasi, me kõik teame tänu sellele, et see on äärmiselt keeruline, see töö ja selline, sellise uuringu läbiviimine isegi ainult viies lennujaamas on äärmiselt keeruline ülesanne. seda ei ole varem tehtud ja juba see räägib äh, sellest, kui raske see on, nii et äh, suur tänu, et te olete ette võtnud. terve ida kolleege on sõna soovinud, aga mina äh, paneksin palli liikuma räägiksin sellest inimväärikuse ja, ja vabaduse võtmise küsimusest Te rääkisite konventsioonist ja põhiõiguste hartast, te rääkisite sellest, et äh, mis juhtub lennujaamades, kui teid kinni peetakse või, või, või muu kontroll läbi viiakse. Äh, meie saadikud on ise olnud tunnistajateks sellele, kuidas inimesi äh, kinni peetakse. aga kas te uurisite, see puudutab üksikisikuid, aga kas te uurisite ka seda, et äh, Euroopa tasandil jah, on ette nähtud mingisugune hüvitisraamistik, aga kas ei ole mitte nii, et äh, siseriiklikul tasandil äh, peaks kaitsema diskrimineerimise vastane seadusandlus mm, kodanikke, aga see seadusandlus ei kehti piiriületuspunktidel, et see peatatakse justkui ja seega suhtutakse palju diskrimineerivamalt kodanikesse. näiteks mõne suure riigi äh, rassipõhise selekteerimise alane seadusandlus ei kehti ähm, enam piiriületuspunktides ja tekib sellise, selline ähm, justkui ala, kus kõik on lubatud kas ei looda sellega suisa justkui nagu mingisugust uut seaduskorda, kas te keskendusite ka sellele, miks ma seda küsin? nimelt, kui teid peatatakse ja läbi otsitakse, siis selle käigus võib juhtuda nii mõndagi. ma lugesin ise need uuringud läbi ja te räägite õiguste konventsioonist ja räägite ka hartast aga tõsiasi on see, et täna reaalselt, kui teid äh, lennujaamas või, või sadamas kinni peetakse, läbi otsitakse, käsitakse riidest lahti võtta, see kõik on äärmiselt ebameeldiv ähm, ja raske välja kannatada äh, inimese jaoks, et kas te vaatasite ka seda, et mida tehakse ähm, siseriikliku äh, seadusandliku kontekstis, näiteks Poolas äh, paluti ühel Siki reisijal turban mitu korda peast ära võtta, kogu aeg igas punktis ta pidi selle ära võtma, lihtsalt selleks, et teda iga kord selle käsuga alandada. ta läks selle asjaga kohtusse, loomulikult sai lüüa seal kohtus, tal ei olnud mitte mingisugust võimalust saada õigu-, õigustust või hüvitist sellele Need uuringud on suurepärased, väga hästi koostatud, aga mulle tundub, et siseriiklik õigus lubab äh, lennujaamades ja sadamates üsna tihti inimesi alandada äh, ja, ja ei ole nendel inimestel mitte mingisugust võimalust kuhugi pöörduda sellele, selle järel, nii et kas teil on mingisugune seisukoht? siseriikliku seadusandluse rakendamisega on tõesti väga-väga palju raskusi, kui teid kinni peetakse, diskrimineeritakse selle juures sise, siseriiklik seadus ei kaitse teid. asüül ja laste küsimus on teine asi. aga nüüd siis äh, minu küsimustele lisaks äh, saab esimesena sõna Timothy Kirkhope. huvitaval kombel äh, see, jätkan nüüd sellest punktist, mille te tõstatasite, mis on väga oluline ning ma vaatan seda pisut teisest äh, rakursist, teise rakursi alt, sest äh, loomulikult korrakaitseametite äh, jaoks on olukord äärmiselt keeruline, piirivalvurite jaoks samuti ning ma tean, et Manchesteri lennujaam oli osa sellest uurimusest, see ei ole üks suuremaid lennujaamasid Suurbritannias erinevalt teistest suurtest lennujaamadest, kuid samas Eh, toob see kohale palju inimesi eh, Suurbritanniasse ning eh, nagu Claude ütles, õigussüsteemides on siin tühik ning mind paneb muretsema see, et raportis on öeldud, et piirivalvurid võivad olla vähe abivalmid ja vaenulikud, aga kui me muutume nüüd subjektiivseks, see on nii-öelda arvamuse küsimus. mina olen näinud äh, korduvalt juhtumeid, kus äh, on äh, esita-, hakatud vaidlema hiljem, et õigusprotsessi käigus, et piirivalvurid, et piirivalvurid käitusid nendega halvasti. samas, kui see võis olla arusaamatus või võis olla kodanike endiga tegemist, kes Eh, kasutavad siis eh, seda nii-öelda ebasõbralikust, et eh, see toetaks neid õigusprotsessis, kuid samas sellega ei saa, õigus, kohtuprotsessiga ei saa enne algust teha, kui inimene on juba riiki sisse saanud, kui asüülitaotleja või immigrant ei ole riiki lastud, siis äh, tal puudub äh, igasugune õiguslik kaitse. ning minu seisukoht on, äh, mina väidan, et see on vajalik, sest, sest sissepääs riiki otsustatakse vastavalt riigi enda seadustele Euroopa üleüldise nii-öelda vihmavarju all ma arvan, et mõned äh, soovitused on ebareaalsed siin. mõned äh, nõuavad sellist lugupidamismäära, mis äh, normaalses maailmas, kus me elame, on äärmiselt raske saavutada. loodan, et Suurbritannia standardid on üldiselt kõrged tean, et äh, käitumiskoodeksid on ilusti paigas ja eriti äh, alaealisi äh, tuleb kohelda teistmoodi. standardid ei ole piisavalt head ja neid tuleb parandada, kuid pädevus, õiguslikud tagajärjed praegusel hetkel vähemalt on äärmiselt ebakindlad. ma sooviksin öelda, et äh, loomulikult äh, ka lennujaamades peab valitsema turvaline õiguskeskkond, äh, sest see on oluline. kuid teine küsimus, mida ma tsiteerisin, on see, et see, mis toimub erinevates lennujaamades Eh, on, olukord on väga erinev, see, mis juhtus näiteks Poola lennujaamas, mida eh, siin mainiti ja no juba vastu üldse sellele, mis toimub Saksamaal, olukord on väga erinev erinevates riikides ning oma isiklikele kogemustele toetudes ma väidan, et, eh, et tegevus, tegevustavad on tohutult erinevad riigiti. järgmine küsimus tuleb proua Sippelilt. suur tänu võib-olla eh, lühike märkus eh, põhiõiguste konverentsi tulemuste kohta ning eh, ma tahaks rääkida põhiõigustest ja seosest salakaubandusega, kui kõne alla tulevad piirikontrollid ja Eh, sellega seotud eh, väljakutsed, oleks minul küsimus, et miks, eh, kui ei ole piisavalt õigeid ruume, et ei ole, ei ole keeleküsimused lahendatud, et ei, töötajatel ei ole kvalifikatsiooni lastega tegelemiseks, miks see nii on? kas pädevad asutused ei ole teadlikud sellest, et on töös, mis tuleks ära teha kas äh, pole äh, valmisolekut, äh, et töötajaid kvalifitseerida ning lisaküsimus, kas kokkuvõttes on pädevate asutuste poolt valmisolek teha muudatuse organisatoorsetes või ka finantssätetes muudatusi, et küsimust, probleeme lahendada ja Juan Fernando. suur tänu, esimees, minu äh, äh, küsimus äh, äh juba äh, arendab edasi kolleegide poolt esitatud küsimusi. me kõik äh, hindame Põhiõiguste Ameti poolt mängitud rolli, kes analüüsib ja, ja kontrollib olukorda kontrollib, mis toimub maapiirdi, piiridel ja lennujaamades e, põhiõiguste osas. samas aga me kõik teame, et meil on suur kommunikatsiooniprobleem, on ilmselge, et need miljonid Euroopa kodanikud, kes e, piire ületavad Euroopa Liidu siseselt ja kes eh, mõnikord isegi korra nädalas, kes peavad lendama. Eh, kõik eh, oleme, meid kõiki kontrollitakse lennujaamades ning see tekitab põhiõiguste küsimusi meil on institutsionaalsed, institutsioonides meil on tihtipeale eh, õigusalane haridus, me teame, mis eh, põhjusel see toimub, kuid miljonid inimesed üle maailma ei tea seda. Nad ei tea eh, sellest midagi, nad ei tea, millised õigusstandardid õigustavad sellist kohtlemist lennujaamades. Nad ei tea, kas tegemist on diskrimineerimisega, kas kontrollitakse teatud äh, indiviide võrreldes, rohkem võrreldes teistega. Nad ei tea, kas äh, reageerida. nii et äh, kommunikatsiooniprobleem on täiesti olemas. mis, mida teie arvates oleks võimalik ära teha, et selles valdkonnas pöörduda avalikkuse poole ja öelda neile, et on olemas Euroopa põhiõiguste harta mm, mis äh, peaks mängima rolli selles valdkonnas. kuidas meie õigusloomega tegelevate inimestena Euroopa Parlamendis saaks äh, midagi ära teha selleks, et äh, panna paika sellised õigusstandardid, mis kontrolliks, et riiklikud seadused ja normid täidavad Euroopa äh, Äh, siduvaid äh, nõudmisi. kuidas oleks võimalik kindlaks teha, et äh, asjasse, asjaga seotud inimesed, kes on seotud kogu õigusskeemi elu rakendamisega, kuidas oleks teha nii, et nad oleks teadlikud sellest, et nad oleks teadlikud, et asjaga on seotud ka põhiõigused. Could be any other around us, but us are percep-. meie nägemus on, et, äh, et põhi, et eraturvafirmad, töötajad, kes töötavad lennujaamades või maapiiridel, ei tea sellest midagi, nad täidavad käskusid. ja kui iganes äh, julged äh, tõstatada õigusliku küsimuse mis äh, äh, puudutab inimväärikuse respekteerimist, mis on ju põhiõigustega seotud küsimus, mis on hartasse lisatud, siis nad vastavad, meie ei tea siin midagi, meie täidame käsku ja teie teete nii, nagu teile öeldakse ja te teete nii, nagu kõik teisedki. ja kuulate sõna, seisate siin, ei puuduta oma kohvreid teie asju kontrollitakse individuaalselt äh, läbi. kuidas äh, oleks äh, võimalik küst-, tegeleda ähm, rakendusliku poolega vastavalt kõikidele uurimustele ja analüüsidele, mida peame, millest peame kinni pidama? One. I think you're uh, relating your suur tänu, et rääkisid oma kogemusest äh, JFK lennujaamas. see oli ju JFK-s. me oleme sellega nii harjunud, et me ei mõtlegi selle peale. ja järgmisena äh, proua Punfoi suur tänu nende huvitavate äh, ettekannete eest, äh, mis tõstatavad äh, vähetuntud küsimusi meie välispiiride kaitse kohta. tihtipeale me keskendume rohkem julgeolekule kui põhiõiguste respekteerimisele ning kas näitavad, et on suuri puudujääke inimõigu-, inimväärikuse kaitsmisele ning samuti esitamise õiguse ja laste kaitse küsimustes Äh, informatsioon on äärmiselt oluline ning nüüd peavad, äh, peame see tähendama seda, et jõuame konkreetsete tulemusteni. kas komisjon on ähm, juba otsustanud mõningaid soovitusi ellu viia, kas Põhiõiguste Amet kavatseb äh, kontrollida, kuidas soovitused ellu viiakse, eriti puudutab see põhiõiguste rakendamist, kasutamist Schengeni viisaruumis ning kuidas meie Euroopa Parlamendis äh, saaks äh, kasutada äh, kõigi nende uurimiste tulemusi oma õigusloomelises tegevuses. suur tänu teile. oluline on see, et raport tegeleb kõigi nende küsimustega, järgmisena saab sõna proua Svinberg Eh, tack för en intressant presentation. suur tänu teie huvitava ettekande eest. jah, teil on siin väga palju väljakutseid. sooviksin ära märkida lihtsalt selle, et eh, et VIS süsteemi kasutamine on olnud väga positiivne ning eh, leian, et on positiivne ka see, kuidas Frontex oma eh, kontrolle läbi viib ja samuti ka eh, Dublini eh, kokkuleppe rakendamine. ning küsimus on nüüd see, kuidas kõiki neid nõudmisi ja määrusi täidetakse erinevates liikmesriikides, aitäh. nii, see on vist kõik. et anname nüüd jälle teile sõna ja tänan teid veel kord selle huvitava raporti eest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 suur tänu ka viidete eest siin liikmesriikide seadusandlusele. me ei ole muidugi eraldi uuringut selle kohta teinud, aga Schengeni piirikoodeks, mis on ka Euroopa Liidu acquis osa, äh, muidugi rakendub ka piiripunktidele ning äh, seal on öeldud, et reisijaid tuleks kohalda, kohelda nii, et neile jääb nende väärikus. nii et äh, siin kahtlust ei ole meie oma uuringus keskendusime sellele, et äh, kui inimesi äh, kinni peeti ja neilt nende vabadus võeti, siis vähemalt anti neile teada, et see juhtus ja mikspärast äh, nii toimiti. ja neile pakuti ka ligipääsu õigusabile ning kogu informatsioon neile selle kohta anti ja seal me saime ka teada, et mitte küll kõikidel juhtumitel, aga seda teavet anti asjakohaselt enamasti. ja küsimus, mis ka teie eh, küsimuses sisaldus, eh, etniline profileerimine meie uuringus, mida ja need küsimused, mida me esitasime eh, piirivalveametnikele äh, nelisada inimest täitis meie küsimustikku, mis on tegelikult väga korralik valim ja te leiate meie uuringus on lisana ka tegelikult need küsimused ära toodud. vaadake need üle. me esitasime küsimused, kuidas nende profiili loomine käis. ja me saime teada, et me ei leidnud mingisugust äh, süstemaatilist äh, diskrimineerimist profileerimise puhul, aga teatud diskrimineerivat käitumist siiski oli võimalik tuvastada. näiteks reisijad, keda intervjueeriti, ütlesid, et teise astme kontrollide puhul neid diskrimineeriti ning etniline profileerimine juba kaks tuhat kümme me käsiraamatu välja andsime etnilise profileerimise kohta ja kuidas seda vältida. see oli suunatud just praktikutele nii et äh, see on dokument, mille puhul meie loodame, et sellega endiselt arvestatakse. me oleme soovitanud ka oma kolleegidele Frontexi agentuurides äh, kat-, kasutada seda käsiraamatut nii palju kui võimalik ning kasutada seda ka nende koolitustel. kui ma võin nüüd edasi minna äh, härra Kirchhoffi küsimusega siis me keskendusime Manchesteri lennujaamale, sellepärast et jah, loomulikult me tahtsime kõigepealt Heathrow lennujaamas, mis on Ühendkuningriigi suurim lennujaam, seda uuringut läbi viia, aga me ei saanud sinna ligipääsu, nii et meil ei ole võimalik äh, oma uurimust seal läbi viia, aga see oli meie algne plaan. sellegipoolest äh, Ühendkuningriigis äh, Äh, võisime me menetlusi hästi hinnata, sest Manchesterid on, on ka kasutusel täpselt needsamad menetlused, mis on ka piisavalt suur lennujaam. ja mõned teie kommentaarid veel ma arvan, et meie äh, maismaapiiride raporti äh, kokkuvõttes on öeldud, et enamus kontrolle äh, tehakse läbi väärikalt, aga samas diskrimineerivat keelt ning mitteväärikat käitumist oli mitmetes kohtades. see ei olnud piirivalveametnike meelega halb tahe, aga siin oli keelebarjäär just see, mis need probleemid põhjustas ja väga positiivseid näiteid nägime ka tegelikult piirivalveametnike käitumisest ja nad läksid tegelikult kaugemale omaenda mandaadis äh, ning äh, Lõuna-Euroopa äh, lennujaamadest tegelikult piirivalveametnikud ostsid oma kulu ja kirjadega näiteks vett nendele, keda oli pikalt kinni peetud. nii et negatiivset käitumist ei olnud väga palju ka austusväärne inimestega suhtlemine ja nendega käitumine just nende inimeste puhul, kes on ähm, haavatavas olukorras, ähm, seda oli ka palju näha. Äh, proua Sipel küsis, mikspärast äh, on väike teadlikkus inimestel oma õiguste kohta ning äh, võib-olla väike tahtmine olukorra parandamiseks nii et äh, vastata kirja pandud äh, standarditele, näiteks äh, Schengeni piirivalvekoodeksis. sätted on ju väga selgelt kirja pandud. meie oleme pannud tähele oma uurimise tegevuse puhul seda ja see on ka meie lisas kirjas, et kui me küsisime piirivalveametnikelt, kas te tahaksite rohkem koolitust saada ja palun viidake nendele Äh, valdkondadele, milles teil oleks äh, koolitust rohkem vaja. me saime väga palju positiivset äh, tagasisidet piirivalveametnikelt, kes näiteks ütlesid, et ma ei tea midagi eriti andmekaitse ja lastekaitse ning lastega käitumise kohta, aga ma tahaksin rohkem informatsiooni selle kohta saada. kas siis piirivalveametid on valmis rohkem raha investeerima koolitustesse, ma ei tea kahjuks sellele küsimusele vastust, aga Äh, Sepolist äh, ning teiste ametite kolleegidega oleme seda samuti arutanud, näiteks Frontexi kolleegidega. Äh, ning siinkohal võib öelda, et ehk teadlikkuse olemasolu sõltub ka koolitusest. mitte ainult ohvrid ja kodanikud ei pea olema oma õigustest teada, teadlikud, aga politseiametnikud ja piirivalveametnikud peaksid olema ka tundlikud erinevatele teemadele ja see viitab koolitusvajadusele härra Aguilari küsimus. minu vastus sellele on, et tõesti õigustest teadlikkus on väga väike, eriti inimeste puhul, kes on äh, väga haavatavas olukorras. see järeldus on tegelikult kõikide meie uuringute tulemuseks olnud kaks tuhat kaheksa viisime läbi uurimise, mis puudutas vähemuste diskrimineerimist. diskrimineerimise põhjuseks teadmise, tavaliselt ongi väike teadlikkus nendest küsimustest. ja Euroopa Põhiõiguste Agentuur annab välja aina rohkem käsiraamatuid, mis on praktikutele suunatud ja hea uudis on siinkohal see, et Need on tõepoolest kõige paremini läbimüüvad raamatud, mis meil on, raha me muidugi nende eest ei küsi Äh, inimesed vajavad koolitust, ükskõik, kas tegemist on õiguskaitseteenuse osutajate, juristide, politsei või piirivalveametnike või ametivõimude endi puhul. Äh, inimeste profileerimine, äh, pagulaste õigus ning ka andmekaitse õigusaktid, ükskõik, mis puhul me käsiraamatud välja anname, tundub, et nad lähevad õigesse kohta ning me oleme ka aru saanud, et väga palju paljulubavaid või häid praktikaid on olemas riik, riikides ning teatud liikmesriikide puudulikud teadmised headest praktikatest on väga akuutsed. üks asi, mida võiks teha kindlasti, on neid paljulubavaid või häid praktikaid jagada liikmesriikides. näiteks vihakuritegude puhul oleme me ellu kutsunud töörühma, liikmesriikidest on selle töörühma liikmed ning meie eesmärgiks on arutada neid praktikaid, mis hästi töötavad teatud liikmesriikides ning jagada neid ka teistega. ja edasi proua Taloni küsimus, mis puudutas äh, Schengeni praktikate hindamist. Euroopa äh, Liidu põhiõiguste agentuuri panust on sellesse hindamisprotsessi palutud aina rohkem ja see on minu arust positiivne tendents. meie hinnangut on palutud äh, Schengeni hindamisstruktuuri, kuidas see vastab põhiõiguste äh, aspektidele ning liikmesriigid on palunud ka eraldi meie abi Schengeni hinnangute puhul. ma kardan, härra juhataja, et mis puudutab äh, Dublini määrust ja lõppküsimust selle kohta, siis praegusel ajahetkel äh, ma sellele vastata ei saa, sellepärast et meie konkreetne uurimus seda küsimust ei puudutanud nii et ma kindlasti ei taha praegu äh, vastata küsimustele, mille kohta mul konkreetseid andmeid ei ole. hästi, ütleb härra juhataja, ma arvan, et meie debatt selle küsimuse puhul on nüüd lõppenud. ma tahaksin korrata üle seda, mida ma juba alguses rõhutasin. nimelt ma tahaksin tänada teid ja kogu teie äh, põhiõiguste agentuuri uurimismeeskonda, sest te tegelete väga komplekssete küsimustega sellist uuringut ei ole varem läbi viidud äh, piirikontrollipunktide puhul tegemist on väga keeruka valdkonnaga, siin väärikuse küsimused, äh, profileerimine, äh, see on kohati õiguslikult hallis alas ja ka see on meie komisjoni jaoks väga oluline küsimus nii et mul on väga hea meel, et äh, see uurimisraport on nüüd valmis saanud, et see on olnud, et see oli ka meie päevakorras täna. ma ei tea muidugi, mis äh, Schengeni reeglistiku ja teiste reeglistike kohaselt, äh, kuivõrd need reeglid meie piiriületuspunktides olevaid reisijaid kaitsevad aga inimväärikuse kaitse ja kõige rohkem haavatavate inimeste kaitse peab olema kindlasti rakendatud äh, ühtemoodi Euroopa Liidus. ja see raport küll nüüd mind selles ei veena. nii et peame olema meie komisjonis nendest küsimustest veelgi teadlikumad. ning äh, muidugi julgeolek on siin üks küsimus ja turvalisus, aga see tähendab seda, et reeglite rakendamine erinevates lennujaamades peaks olema ikkagi ühtne kogu Euroopa Liidus. nii, läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. Äh, kaksteist viisteist on hääletamine ette nähtud, aga me läheme päris äh, tempokalt edasi siin et me võiksime ehk hääletamist alustada veidi varemgi kui kaksteist viisteist. nii et kui koordinaatorid ja assistendid saaksid ehk äh, anda märku, et hääletusele tuldaks veidi varem ma näen, et kõik siin juba pööritavad silmi ja, ja annavad mulle märku kehakeelega, et, et peaks ikkagi tegema kaksteist viisteist, nii et hääletamine kaksteist viisteist. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunktiga edasi, mis on komisjoni siseasjade peadirektoraadi ettekanne Schengeni ala toimimist käsitlev kuus, kuues poolaasta aruanne kahekümne seitsmendal novembril võttis komisjon selle vastu. eelmine raport, mida ette kanti meile, äh, oli juulis. annaksin nüüd komisjonile kohe sõna. härra Nielsen, teil on või nüüd sõna. Thank you very much, chairman uh,. Thank you for this opportunity to. suur tänu, juhataja, suur tänu selle võimaluse eest äh, meie raportit lühidalt ette kanda. nagu te ütlesite, siis komisjon võttis eelmisel nädalal selle vastu see raport kõneleb siis Schengeni ala äh, toimimisest, tahaksime anda täie ülevaate sellest, kuidas Schengeni ala toimib ning loodetavasti on see debati aluseks äh, siis, mis Schengeni toimimist puudutab. nagu ikka, see raport puudutab kogu Schengeni akiid, aga eriti just valdkondi, mis meie mm, välispiiride juhtimise ning piirikontrollide äh, küsimusi puudutavad sisepiiridel ning eelmise raporti Äh, piirkond oli, äh, ajavahemik oli esimesest maist kuni esimese oktoobrini. Äh, mõned fookuskeskmed, kui me vaatame oma välispiiride olukorda, siis ei ole üllatuseks kellelegi, et peamine küsimus on rekord sisseränne, mida me näeme lõuna merepiiridel, eriti Itaalias, aga ka Kreekas kui me vaatame oma ida maismaapiiri, siis olukord on seal päris rahulik, Ukraina konflikt ei ole, ma ütleks, veel andnud väga suurt survet tunda meie eh, ida eh, liikmesriikide piiridel, aga olukord võib seal muidugi muuta, muutuda väga kiiresti. ja viimane asi, mida me oleme välispiiridega seoses siin rõhutanud, on debatt, mis viimastel kuudel on kestnud, nimelt sellest, kuidas piirikontrollid võivad äh, Äh, nii-öelda välisvõitlejaid äh, läbi lasta või mitte. Äh, Euroopa Liidu kodanikud, kes näiteks on läinud Süüriasse, konfliktipiirkondadesse mujalgi, radikaliseerunud ja tulevad tagasi. piirikontrollid muidugi siin ei ole ainuke lahendus, sest et meetmeid on vaja veelgi. aga äh, me oleme liikmesriikidega arutanud, kuidas äh, piirikoodeksit äh, praktikas rakendada, nii et äh, meie kontrollid oleksid praktiliselt ka toimivamad. me oleme leidnud selles osas konsensuse, nii et Schengeni reeglid selles osas on piisavad ja ka piisavalt paindlikud selleks, et nende teemadega tegeleda. nii, sisepiirid ja olukord Schengeni piirkonna sees, siis kahetsusväärne on see, et praegu ei ole meil edasiminekut toimunud äh, teiseste liikumiste suhtes, et isikud, kellel ei ole äh, õigust jääda Euroopa Liitu, aga liiguvad liikmesriikide vahel. me oleme Frontexiga seda menetlust alustanud juba mitu aastat tagasi ja selleks, et püüda leida faktidel baseeruvat äh, Eh, hinnangut selle kohta, mis Schengeni piiride sees toimub, et saada isikute arvu kohta ülevaatu, aga liikmesriigid ei ole Frontexile esitanud vastavaid andmeid, et meil oleks võimalik see pilt kokku panna. nagu ikka, on meil kolm liikmesriikide juhtumit, kes on ajutiselt eh, piirikontrolli eh, uuesti kasutusele võtnud üheks nädalaks Äh, siin ei ole komisjoni poolt äh, neid meetmeid äh, küsi-, kahtluse alla või, vaja seada, aga me ütleme oma aruandes, et me ei leia raporteerimist piisavas osas liikmesriikidelt tagasi meie suunas, kui nad on piirikontrollid uuesti ellu kutsunud, et kuivõrd tõhusad on need olnud, kuidas see on mõjunud inimeste vabale liikumisele ja nii edasi sest et äh, aruandluses meile peaks igal juhul neid äh, aspekte mainima. mis puudutab Schengeni hinnangut, äh, siis praegusel hetkel on vana hindamismehhanism oma tegevuse lõpetanud, uus mehhanism on käivitumas. ma ütleksin, et meil on tegelikult läinud päris hästi Äh, uus mehhanism rakendub täielikult kaks tuhat viisteist, äh, ettevalmistavad dokumendid selleks on olemas, äh, kaks tuhat viisteist oma tavagraafiku järgi hinname me Belgiat, Austriat, Saksamaad, Hollandit ja Liechtensteini kogu Schengeni aki ulatuses ning lisaks teeme me ettekuulutamata kontrolle meie välispiiridele ja sisepiiridele ning äh, siin me valime kogu Schengeni äh, piirkonna liikmesriikide vahel. kahetsusväärselt ütleme me ka selles äh, aruandes, et nõukogu ei ole otsustanud veel mis puudutab sisepiiride kaot-, kontrollide kaotamist Rumeenia ja Bulgaariaga, aga loodetavasti tehakse otsus varsti. lõpuks järelduste osas siin püüdsime me selles aruandes viidata kolmele probleemistikule kus me debatti tahaksime ning sisendit ka nõukogu ja parlamendi poolt. esiteks, mis puudutab äh, valmisolekut äh, idapiiridel tegutseda, kui olukord äh, tulevikus muutub, kas me oleme valmis selleks, kas liikmesriigid on võtnud vastavaid meetmeid, et sellele vastu panna? teiseks, see on peamiselt seotud rändevoogudega, aga ka küsimustega, kas Schengeni reeglistikus on midagi, mis tuleks muuta ära või parandada, äh, võttes arvesse rändesurvet. ma ei taha küll oma küsimusele ise vastata, aga mm, kas äh, teatud äh, teistes poliitikavaldkondades, näiteks koostöö kolmandate riikidega või asüüli korras peaksime siin midagi muutma ja kolmandaks, me tahame tagasisidet liikmesriikidelt äh, kuidas on toimunud praktikas viisa infosüsteemi rakendamine ning milline on nende kogemus sellega tänase päevani. nii et äh, siinkohal minu poolt kõik, äh, härra juhataja, aga ma vastan liikmete küsimustele hea meelega. aitäh! suur tänu, härra Nilsson! Äh, väga lühikene ettekanne, aga väga sisukas, suured küsimused viisainformatsioonisüsteemi idapiiride ja nii edasi kohta kolm suurt äh, probleemide kogu, äh, saadikud ei ole palju kohal, aga see ei tähenda midagi. kõigepealt saab sõna meie üks suur ekspert äh, antud teemal, härra Coelho, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka Euroopa Komisjonile selle ettekande eest see raport, mille te olete esitanud, on tõesti väga detailne ja, ja ma ütleksin, et äh, väga, väga hästi koostatud. ma tooksin välja kaks märkust. kõigepealt äh, need näitajad, mille komisjon on välja toonud äh, rändevoogude kasvu kohta, siin kahjuks tuleb sisse arvestada ka Vahemerel hukkunute arv ja see tähendab seda, et meil on järjest rohkem äh, üle Vahemere sisse tulevaid sisserändajaid äh, Kreeka ja Itaalia territooriumile ja, ja pagulaste ja süü-, varjupaigataotlejate arv ka järjekordselt äh, kasvab. komisjon on öelnud, et arvestades praegust õiguslikku raamistikku, on nad valmis äh, rändevoogude kasvavale ohule vastu seisma ja seega ei ole vaja seadusandlust muuta ega ka uut äh, seadusandlust vastu võtta. see kõik on väga oluline. oluline sellepärast, et arvestades praegust konteksti, näeme me seda, et populistlikud erakonnad eh, Euroopas eh, nõuavad koheselt eh, sisserändealast seadusandlust muuta, aga tegelikult see ei ole sugugi nii. selle asemel tuleb rakendada mm, praegust seadusandlust, Schengeni reeglid ja seadusandlus on täiesti adekvaatne ja lihtsalt liikmesriigid peavad seda hakkama akuraatselt ka rakendama komisjonile suur tänu selle väga detailse analüüsi eest, analüüsis on äh, Äh, arvesse võetud äh, ka ajutised äh, piirikontrollide taastamise versioonid ja, ja viidatud sellele, et tuleb suurendada piirikontrolli välispiiridel. see kõik näitab seda, et Euroopa Liidul on õigus, kui me räägime sellest, et Schengeni alal tuleb uue mehhanismi jaoks uued kriteeriumid samuti luua võib-olla teile parlamentipoolne surve esialgu ei olnud äh, meeltmööda, aga äh, selgus siiski hiljem, et meil oli õigus komisjon on teinud ka väga tänuväärse algatuse äh, sanktsioonide kehtestamise süsteemi osas, nüüd on seda lihtsam teha liikmesriikide suhtes, kes rikuvad reeglistikku ja tunnustusavaldus ka komisjonile selles osas, et nad on väga hästi ette valmistanud äh, veebruaris äh, järgmisel aastal rakenduvad uued äh, Schengeni kriteeriumid. Euroopa Parlament ootab suure huviga raportit pisteliste äh, ette teatamata kontrollide kohta, see on asi, mis on nõukogu ja parlamendi vahel kõige rohkem tekitanud äh, tüli. Äh, sellised ette teatamata kontrollid arv-, annavad ilmselt kõige parema ülevaate sellest, kuidas Schengeni infosüsteemi tegelikult rakendatakse. nüüd Rumeenia küsimus, see on küll asi nõukogule, mitte nii palju komisjonile ja sellepärast äh, ma selles küsimuses sõna ei võtakski. nüüd äh, kui äh, siis kahe süsteemist rääkima hakati, siis parlament ütles, et äh, et see oleks väga oluline uus meede, äh, aga probleemid tekkisid äh, süsteemi turvalisusega liikmesriikide tasandil. komisjon on viidanud sellele, et liikmesriigid peaksid rohkem tähelepanu pöörama turvakontrollidele, tuleks läbi viia äh, siseaudit turvalisuse küsimustel see peaks olema tõesti siseaudit, mitte seda ei peaks läbi viima siis ähm, kuskilt sisse ostetud teenusepakkuja. viisade küsimus. lõpetuseks. Äh, ma tuletaksin teile meelde seda, mida ütles just äh, Põhiõiguste Amet äh, siin hetk tagasi oma uuringutele toetudes veamäär äh, on äh, piirivalvesüsteemide puhul väga suur, väga kõrge ja sellele tuleb äh, kuidagi lahendus leida, sellepärast et biomeetriliste andmete ajastul on, on see tõsine probleem. me oleme seda kahelnud ka varem, et see veamäär kõrge on ja Põhikõiguste Amet täna seda ka kinnitas, et statistika kogumisel tehakse väga suuri vigu. ja see tähendab seda, et taoline poliitika, mis taolise statistika põhjal välja kujundatakse, on paremal juhul mõttetu, halvimal juhul ohtlik ning äh, parandada tuleb kindlasti äh, liikmesriikidest kogutud andmete kvaliteeti, nii palju siis minu poolt praegu, härra esimees. suur tänu, Carlos. härra Bonifay saab järgmisena, proua Bonifay saab järgmisena sõna, suur tänu äh, härra esimees, komisjoni raport toob välja Schengeni ala ja ühenduse õigustiku olulisi rikkumisi liikmesriikides, eriti mis puudutab põhiõiguseid. komisjon on kinnitanud, et nad äh, jälgivad pidevalt tagasisaatmise direktiivi täitmist liikmesriikides, eriti mis puudutab administratiivkaalutlustel inimeste kinnipidamist ja kavatseb äh, rikkumismenetluse avada teatud liikmesriikide vastu teatud järgnevatel kuudel, kas te võiksite täpsemalt rääkida, millistest detailidest on jutt ja milliste põhjenduste alusel selline rikkumismenetlus äh, ava- äh,, mm, avatakse nüüd äh, vastuvõtukeskused väga paljud liikmesriigid on rikkunud seal põhiõiguseid äh, sisserändanud ja varjupaiga taotlejad sealhulgas ka lapsed pannakse kinni täiesti kohutavatesse tingimustesse äh, ja juurdepääs vabaühendustel on sellele väga väike see tähendab seda, et regulaarselt rikutakse põhiõiguseid sisserännanute puhul. Euroopa Komisjon viitab oma raportil ka teistele lahendustele kui kinnipidamine selleks, et võib-olla parandada olukorda ja põhiõiguseid paremini kaitsta. kas te võiksite tuua heade tavade kohta näiteid, mida on kasutatud edukalt teatud liikmesriikides? suur tänu. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Angri Anu suur tänu, härra esimees, mul on kaks märkust siinkohal, esimene puudutab äh, raporti kolmekümne kuuendat äh, lõiku komisjon äh, ütleb siin, et nad toetavad jätkuvalt Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Schengeni alaga ja minu küsimus on, et kuidas siis on praegu seis sellega? kas komisjon võiks anda meile, tuua uudiseid? ja järgmine puudutab lõiget kolm selles samas raportis ja see puudutab viisapoliitikat ja tagasivõtulepinguid Bulgaaria, Rumeenia, Küpros, Horvaatia ja Rumeenia, kus ei ole vastastikuse põhimõte kehtiv ter-, terve rea kolmandate riikidega, sealhulgas Austraalia ja Ühendriigid. ja küsimus on, kas komisjon äh, näeb ette mingisuguseid äh, jätkumeetmeid, äh, on uusi arenguid loota lähitulevikus selles küsimuses, suur tänu. Birgit Sippel, palun. suur tänu, härra juhataja. ma pean ütlema, et mulle tundub, et tänane komisjoni istung on väga-väga põnev me arutelu käib selle üle, kuidas tagada rohkem äh, turvalisust ja siis äh, kuuleme samas täna hommikul piirikontrolli küsimuste puhul, et on olemas väga konkreetsed äh, suunised, kuidas piirikontrolli tuleks läbi viia, aga seda ei peeta, sellest ei peeta kinni igal pool ning liikmesriigid ei taga, et nendest reeglitest kinni peetaks. näiteks äh, ametnikud koha peal nendest äh, reeglitest äh, kinni ei pea. mis puudutab äh, Schengeni ala, siis ikka ja jälle on nõudmisi esitatud, mida peaks tegema, aga samas ei ole mingisugust tagasisidet, kuivõrd efektiivselt neid läbi viiakse, milliseid järelmeid liikmesriikide tegevus kaasa toob. seda on muidugi raske ka hinnata, et kuskohast siis nüüd need puudused ja vajakajäämised on, kus peaks midagi äh, ära tegema veel või äh, milline äh, olemasolevate meetmete rakendamine viiks efektiivsemale koostööle välispiiride kaitsmisel. nii et ma saan siin oma eelkõnelejatega nõus olla et küsimus, mis puudutab äh, Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga liitumist, siis see küsimus on tegelikult juba täiesti kaugele ulatuva ajalooga lõppematu lugu. siin komisjon on ilmselt ka nõus, härra Nielsenist ma sain aru niimoodi, et ta loodab, et äh, liikmesriikide äh, otsus varsti sünnib. praegu vist ei ole näha mingisuguseid liikumisi selles osas, aga ehk on äh, mingisugune põhjendus, mikspärast te arvate, et liikmesriigid nüüd hakkavad varsti selles osas otsustama? Okay, that's a good note in which to go back to you. jah, nüüd siis ongi hea võimalus teile sõna üle anda uuesti, härra Nilsson. suur tänu ja suur tänu ka nende märkuste eest, äh, alustaksin viimasest sõnavõtust kahjuks äh, ma ei üritanud olla väga optimistlik Bulgaaria ja Rumeenia osas, üritasin jääda neutraalseks. ma tahtsin küll olla ideaalis optimistlik, aga pidin jääma neutraalseks. praegu ei ole see jäänud järgmise nädala siseasjade nõukogu päevakorda, nii et selle eesistumise ajal seda äh, juhtuma ei saa, aga loodame, et järgmisel poolaastal siis tehakse uusi jõupingutusi liikmesriikide seas selleks, et kokkuleppele jõuda Bulgaaria ja Rumeenia küsimuses. nüüd ülejäänud küsimuste osas pean ähm, võib-olla mõnedes küsimustes äh, hiljem vastama, eriti mis puudutab tagasisaatmise direktiivi, ma pean nimelt vaatama, et kas me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus me saame otsustada, et milliste liikmesriikide osas rikkumismenetlust äh, alustatakse ja nüüd äh, alternatiivid, me oleme läbi viinud äh, varem selle kohta uuringuid ja seda koostöös Põhiõiguste Ametiga, kes tõi välja terve rida parimaid tavasid ja tõi välja ka selle, et millistes liikmesriikides neid parimaid tavasid ka rakendatakse. nii et äh, vaatame, et kas meil õnnestub need teile vastusena ka edastada siis. aga rohkem vist küsimusi ei olnud. viisa kokkulepped käivad, läbirääkimised kolmandate liikmesriikide ja nende viie liikmesriigi vahel, kelle puhul meil ei ole praegu veel viisalepinguid paigas. ja tõesti, tõsi on see, et teinekord meil ei ole infot selle kohta, kuidas tegelikult asjad välja näevad koha peal. vaadake Schengeni ala suurust, meie välispiiri pikkust äh,, väga raske on omada igapäevast ülevaadet selle kohta, kuidas liikmesriigid reegleid rakendavad, aga me loodame, et see uus Schengeni ähm, hindamismehhanism annab meile parema pildi, äh, konkreetsemat infot selle kohta, mis toimub ja, ja paraneb äh, koostöö Põhiõiguste Ameti ja Frontexiga ka selles küsimuses, suur tänu! suur tänu! ja sellega on see arutelu lõppenud kallid kolleegid, järgmisena me peaksime hääletama, aga see on välja kuulutatud veerand üheks. vot äh, sellist hinda me maksame oma iseenda edukuse eest. Äh, ma ilmselt ei pane pead pakule ja ei kuuluta seda hääletust välja, me võiksime küll hääletada praegu. no ja no juba, juba hakatakse pead raputama on kolleege, kes äh, loevad iga minutit ja astuvad sisse täpselt punkt kaksteist, viisteist, ma ei teagi, mida nüüd teha. me ei saa hääletada. no siis me peame pausi tegema. see on lühike paus, kolleegid, ja palun olge neli, kaksteist neliteist saalis tagasi. kas keegi on sellele vastu? mulle väga meeldiks, kui me hääletaksime praegu kohe aga peame hääletama kaksteist viisteist, sellepärast et kolleegid ilmselt arvestavad sellega. kolleegid, palun olge tagasi saalis kell kaksteist neliteist, aitäh. Oh, okei okay,, colleagues, the uh,, the vote. kolleegid, hääletama hakkame nüüd, võtke istet. Läheme kõigepealt äh, siis resolutsiooni eelnõu hääletuse juurde. kõigepealt ma kontrollin, kas hääletuskaardid on kõigil kaasas. palun vaadake üle, et kas teil on need olemas ja siis pange nad ka masinatesse, palun. ja võtke istet muidugi enne seda. Without further delay, thank you teeme kiiresti. kolleegid, äh, hääletame, meil on täna ainult üks hääletus, teine hääletus lükati edasi, ma ütlesin seda alguses, aga mitte kõik ei olnud saalis kohal, nimelt Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia ajakohastamine on hääletusel, tegemist on resolutsiooni eelnõuga sisejulgeolekustrateegia kohta. koordinaatorid otsustasid kuuendal oktoobril esitada suulise küsimuse nõukogule ja komisjonile selles küsimuses ja arutelu ette on nähtud detsembrikuus täiskogus, kus võetakse vastu see resolutsiooni eelnõu täna, siis see esitatakse täiskokku libe resolutsioonina selleks, et võtta kokku arutelu, selleks, et komisjon saaks sellega arvestada uue julgeolekustrateegia koostamisel. suur tänu fraktsioonidele suurepärase töö eest selle teksti kallal ja loodetava ja jõupingutusest leida ka kokkuleppe toitmis. proua Sünberg, kas teil on mingisugune protseduuriline küsimus? jaa, suur tänu, härra esimees. mul oleksid mõned suulised muudatusettepanekud esitada, kas see sobib? nojah öelge siis palun maha, mis need on. palun öelge, mis on teie ettepanek. palun nüüd. jah, suur tänu. alustan äh, põhjenduspunktist B-st. Äh, ma teeksin lisanduse migratsioonivoogude kasvades ja kiirelt kasvav radi-, radi, äh, äärmuslikkus ja rassism Äh, sellega on seotud äh, nii ISS kui ülemaailmne julgeolek. Äh, see oli siis minu lisandus ja põhjenduspunkt C muudatus. selleks, et Euroopa Liit, Liidul oleks kõikehõlmav julgeolekustrateegia, peab see strateegia arvestama siseriikliku pädevusega teatavates valdkondades tuleb äh, äh, parandada koostööd liikmesriikide ja teiste vahel ja lisada väärtust äh, nende meetmetega, mille Euroopa võtab, eriti Schengeni viisakoodeksi välisvõitlejate osas ja punkt lõige neli lisanduksin siia välisvõitlejad ja äh, siseriiklikud terroristid äh,, inimestega kaubitsemine ja laste ärakasutamine. neli A muudatus äh, peab tunnistama, et senised Euroopa Liidu jõupingutused ei ole äh, kandnud vilja, see on seotud julgeolekuprobleemidega eh, Euroopa naabruspiirkondades, aga ka ülemaailmsel tasandil. parlament viitab sellele, et need strateegiad on panustanud eh, tegelikult nõiaringi tekitamisele, nimelt Euroopa Liidust pärit kodanikud ring-, reisivad teistesse piirkondadesse selleks, et eh, liituda seal terroristlike organisatsioonidega ja see tähendab seda, et nad tulevad omakorda terroristidena tagasi ja see on viinud äh, sisserännute kogukondade puhul radikaliseerumiseni. ja parlament viitab selleni, et ilma koostööta liikmesriikide ja ülemaailmsete partnerite vahel äh, see nõiaring ilmselt ei saagi murtud ja ainult kasvab. ja lõikes viis ma teeksin ka muudatuse Euroopa Parlament, Euroopa Parlament püüab äh, religioosse äärmusluse kasvu Euroopa Liidus ja naaberpiirkondades äh, ja välisvõitlejate arvu tõstmist, tõusmist äh, kõige suuremaks julgeolekuriskiks kodus ja, ja väljas ja seega kutsub nõukogu ja komisjoni üles astuma kõikvõimalikke samme selleks, et ära kasutada see, praeguse seadusandluse pakutavaid vahendeid, selleks, et vastu astuda kasvavale äärmuslikkusele ja koostöös liikmesriikidega peaks Euroopa Liidu terrorismivastase koordinaator ja Euroopa ja ÜRO vastavasisuline rakkerühm võtma vastu uusi meetmeid äh, selleks, et tagada julgeolek Euroopa Liidus ja rahu ülemaailmsel tasandil. lõige üheksa lisandus Euroopa Parlament rõhutab tõsiasja, et äh, vastastikku usaldust tuleb suurendada läbi kasvava koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel ja tuleb arvestada äh, õigussüsteemide mitmekesisust Euroopa Liidus ja lõige üksteist nüüd, lõige üksteist lisandus siia Euroopa Parlament äh, viitab tõsiasjale, et see koostöö kolmandate riikidega tuleb kujundada vastavalt vahenditele ja koostöös sisule, selleks et riigid, kes on sarnaste julgeolekuriskidega silmitsi nagu Euroopa Liit, neid peaks kutsuma aruteludele, et leida ühtsed lahendused ja riigid, kes on Euroopa Liidu poliitikatest äh, tulenevate julgeolekuriskidega silmitsi, peaksid sõlmima kokkuleppeid vastavalt nende endi vajadustele peaasjalikult äh, tagasivõtulepingute valdkonnas äh, suutlikkuse ehitamisel ja luureandmete vahetamisel. Euroopa Parlament rõhutab seda, et koostöö ja järjepidevus on kõige tulutoovam siis, kui äh, seda tehakse vastavalt äh, omanditunde ja lähimuspõhimõtte kohaselt. lõige kolmteist tuleks välja võtta, suur tänu. I mean, okay. proua Swinburne, no hea küll, ja vastavalt äh, kodukorrale, kas keegi on vastu sellele suulise muudatusettepanekule murdkõnele? palun näidake, kui te olete vastu sellele jutule me peame ikkagi lähtuma kodukorrast. rohkem kui neli kolleegi on vastu sellele, mis te ütlesite ja seega kodukorra artikkel sada kuuskümmend üheksa kehtestab seda, et seda muudlist muudatusettepanekut me vastu ei saa võtta, hääletame, hääletus on avatud. elektrooniliselt hääletame, kolleegid. hääletus on suletud. kolmkümmend kaheksa poolt, neli vastu. suur tänu. aitäh, kolleegid. kogu lugu